ja nõukogu avaldused Euroopa Ülemkogu seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda märtsi aasta kohtumiste järelduste kohta eh, ning Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumise tulemuste kohta. selleks annan kõigepealt sõna Euroopa Ülemkogu presidendile härra Donald Tuskile. härra Donald Tusk, sõna on teil. tänan, härra president tänan, härra president austatud Euroopa Parlamendi saadikud. jaanuarikuus olin siin teie ees ja ütlesin, et Euroopa Liidul on kaks kuud ja mitte rohkem Schengeni ala päästmiseks. ja ma ütlesin, et märtsikuu ülemkogu viimane võimalus äh, näitamaks, kas meie strateegia töötab ja kui see ei tööta, siis me oleme silmitsi Schengeni kokkukukkumisega. me oleme kasutanud neid äh, kahte kuud nii hästi, kui me vähegi suutsime. see tippkohtumine, mis nüüd oli, oli pühendatud praktiliselt täielikult äh, sellele teemale. seitsmendal märtsil võttis nõukogu vastu mitmed olulised äh, otsused. kõigepealt äh, lõpetame ebaseaduslike rändajate edasisaatmise ühest riigist teise. see otsus põhines eeldusel, et Euroopa otsus, äh, Euroopa lahendus ilma Euroopa õigustiku Schengeni ähm, õigustikuta ei ole võimalik. teine otsus puudutas äh, tugevat äh, humanitaarabi andmist äh, Kreekale. kolmsada miljonit eurot saadetakse juba sel aastal Kreekale ja ka teistele liikmesriikidele, kes on ülekoormatud põgenikekriisiga. me tugevdame ka Kreeka välispiiri ning pakume muud toetust liikmesriikidele. kolmas otsus puudutas äh, sisserändajate tagasisaatmist Kreekast Türki. see puudutab äh, eriti põgenikke, kellel ei ole õigust äh, varjupaigale Türgi on otsustanud võtta tagasi kõik ebaseaduslikud sisserändajad, kes on kinni peetud äh, Türgi vetes. märtsikuu äh, ülemkogul paluti meil edasi tegeleda ka koostööga Türgiga, et äh, leida ühine Euroopa seisukoht, jõuda kokkuleppele käesoleva kuu lõpuks, siis märtsikuu lõpuks ja kaheksateistkümnendal märtsil me leppisime kokku, et kõik ebaseaduslikud sisserändajad, kes tulevad Türgist Kreeka saartele alates kahekümnendast märtsist, saadetakse Türki tagasi. rakendamine toimub järk-järguliselt ja see põhineb üks-ühe vastu põhimõttel. ja see praktika on ka jõustunud minu jaoks on kokkuleppe kaks võtmetähtsusega elementi järgmised. esiteks tagada see, et kõikide Euroopa Liidu õigusaktide rahvusvaheliste seadustega arvestatakse, tagamaks, et kõikidesse Euroopasse saabuvatesse sisserändajatesse suhtutakse individuaalselt ja mitte kollektiivselt. komisjon hindas äh, õiguslikult positiivselt seda kokkulepet ja ma tahaksin isiklikult tänada äh, Jean-Claude'i ja tema meeskonda äh, töö eest selles valdkonnas. teiseks, mis puudutab liitumisläbirääkimisi, siis me oleme arvesse võtnud Küprose mured. minu arvates on selle küsimusega tegelemine olnud Euroopa solidaarsuse testiks, Euroopa läbis selle testi teisalt osadel oli kiusatus sundida Küpros tegema suuri järeleandmisi. see on üsnagi mõistetav, aga ma olen algusest peale toonitanud, et me ei saa ohverdada liikmesriigi kõige olulisemaid huvisid, antud juhul Küprose eh, huvisid eh, rände kokkuleppe altarile austatud parlamendiliikmed, me kõik äh, teame, millised on äh, meie raskused ja ülesanded selle kriisi lahendamisel. on äh, ohtlik illusioon, kui me arvame, et kuskil on lahendus, mis toimib sada protsenti. ma tahaksin kõikidele poliitilise püha kraali otsijatele öelda, et te ei leia seda kergeid ja mugavaid lahendusi poliitikas on äh, keeruline leida ja antud juhul on need praktiliselt võimatud. me oleme silmitsi pideva äh, mitmemõõtmelise probleemiga, millega me varem ei ole kokku puutunud. ja need lahendused, mida me rakendame, ei ole ideaalsed ja need ei ole piisavad ja ka kokkulepe Türgiga ei ole perfektne, me teame hästi, mis on selle riskid ja nõrkused. me tegime kõik selleks, et äh, tagada selles äh, lepingus inimväärikuse kaitse, aga kõik sõltub lõpuks sellest, äh, kuidas seda lepingut rakendatakse. see leping ja Lääne-Balkani teekonna sulgemine tekitab loomulikult eetilisi ja juriidilisi küsimusi ja kahtlusi, ma kohati jagan neid ja nendest saab jagu ainult siis, kui lahendused, milles me kokku lepime või leppisime, rakendatakse praktiliselt detailselt. me peame arvesse võtma kahtlusi, mis eksisteerivad aga samas me peame silmas pidama ka oma eesmärke, kõige olulisemaks eesmärgiks on ebaseadusliku sisserände peatamine Euroopasse. ilma selleta ja ilma äh, piirikontrollide taastamiseta välispiiridel ei saaks me vältida poliitilist katastroofi ja sellega ma pean äh, silmas eelkõige äh, Schengeni kadumist ja kontrolli välispiiride üle kõikide julgeoleku tagajärgedega, mis see endaga kaasa toob, samuti tooks see kaasa poliitilise ebastabiilsuse ja populismi ja ekstremismi kasvu liidusiseselt. me kõik saame aru, kuivõrd äh, kõrgete panustega me siin mängime endiselt. tuleb aru saada, et äh, välismõjud äh, ei tööta meie kasuks me oleme kuulnud äh, mitmeid kordi, et ebaseadusliku sisserände probleemi lahendamise võti seisneb selles, et me stabiliseerime maailma enda ümber ehk kaotame ära äh, sisserände algpõhjused. aga tihtipeale see äh, tundub olevat nagu mingi ettekääne või alibi mitte teha siis midagi Euroopas, vaid, vaid tegeleda siis sellega, mis on meist väljaspool, aga meil ei ole mingisugust ähm, kuldvõtmekest, millega lahendada kõik maailma mured. me ei saa päästa maailma niimoodi, me oleme seda kuldvõtmekest otsinud juba pikka aega ja unustanud äh, probleemid oma kodus, liidus nii et meil tuleks kõigepealt äh, Euroopa Liidus äh, kord majja saada ja siis hakata vaatama, mida me saame teha väljaspool oma piire. ainult niimoodi me saame tulemusi ja alles siis me saame hakata tegelema sisserände põhjustega, sõda Süürias äh,, ebastabiilsus Liibüast kuni Afganistanini, näljahäda Sahara taguses Aafrikas ja nii edasi. meil on pinged äh, Türgi ja Venemaa vahel, võitlus äh, Mägi-Karabahhis, terrorismi oht äh, ja nii edasi on täiesti võimatu lahendada kõiki neid kriise lühiajalises perspektiivis mitte kellelgi ei ole loomulikult õigust ignoreerida sisserände algpõhjuseid, see on väljakutse mitte ainult Euroopale, vaid kogu maailma üldsusele. seetõttu me tõstatame sisserändekriisi äh, G7 kohtumisel Jaapanil ja G20 kohtumisel Hiinas. me soovime edendada problemaatiliste piirkondade arengut, eriti mis puudutab kaubandust, haridust, tervishoidu, aga ärgem unustagem, et algpõhjustega tegelemine on pidev ja pikaajaline pingutus. ja sealjuures ei ole mingit garantiid selle kohta, et see kõik õnnestub. see ei sõltu kõik ainult meie tegevustest. seetõttu peame me kõigepealt olema tõhusad äh, seal, kus praktiliselt kõik sõltub meist. me peame haldama kriisi Euroopa pinnal. austatud, äh, austatud parlamendisaadikud, selles vaimus äh, tegutsedes saame me aru, et Balkani tee ei ole ainus tee ja ka teised liikmesriigid, mitte ainult Kreeka ja Bulgaaria, vajavad meie toetust viitan siin äh, Vahemere teekonnale, äh, mida kasutavad näiteks sisserändajad, kes tulevad Liibüast. me peame olema valmis äh, aitama Maltat ja Itaaliat, kui nad seda abi paluvad. ei ole võimalik kopeerida neid lahendusi, mida me oleme rakendanud Balkanil, sellepärast et Liibüa ei ole Türgi. mis puudutab Balkani teed siis me hakkasime tegutsema liiga hilja, mis tõi endaga kaasa ajutise piiride sulgemise Euroopa Liidu siseselt. seetõttu on äh, meil Itaalia ja Maltaga praegu täielik koostöö, et vältida sarnast stsenaariumi tulevikus. austatud äh, parlamendisaadikud, liiga pikka aega oli Euroopa lõhestunud äh, avatuse pooldajate ja turvalisuse pooldajate äh, gruppideks. nüüd me esi-, ehitame üles äh, sünergiad nende kahe grupi vahele. meil on vaja turvalisi piire, aga meil on vaja avatust ja sallivust. ja see on olnud viimaste kuude üks suuremaid edusid, et me saavutame selle sünteesi aga meil on vaja sellega ka edasi töötada. Euroopa ajaloo kriitilistel ajahetkedel on äh, eurooplastel hästi läinud äh, ainult siis, kui on tuldud äh, toime nende väljakutsetega, et olla tõelised eurooplased, on meil vaja olla avatud ja sallivad, aga samas me peame olema ka tugevad ja tõhusad oluline on, et me sellest kõigest arendaksime positiivse energia ja säilitaksime seda, aitäh. suur tänu, härra Tusk. nüüd saab komisjoni nimel sõna härra president Juncker. lugupeetud äh, härra president, lugupeetud ülemkogu president, lugupeetud äh, daamid ja härrad saadikud fanaatiline pime vägivald, see, mida öö, tunnevad iga päev miljonid pagulased öö, Süürias ja mujal ja kes üritavad selle eest põgeneda. ja nad öö, üritavad tulla Euroopasse ja satuvad tihti inimkaubitsejate kätesse, kes öö, Äh, väikestest investeeringutest äh, kahtlastesse paadikestesse äh, teenivad üüratuid summasid, nagu näiteks nagu kuus miljardit ainult kaks tuhat viisteist, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me soovime seda inimkaubandust asendada kontrollitud ja seadusliku rändega. see on selle äh, kaheksateistkümnendal märtsil Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud lepingu sisu ja me oleme üritanud, juba hakanud ka seda lepingut ellu rakendama. Te kas nõustute sellega, et äh, seadusi Egeuse merel äh, kehtestavad äh, kriminaalid ja inimkaubitsejad või siis olete nõus sellega, et see leping, mis Ehm, annab sisu meie suhetele Türgiga seos pagulasküsimustes, ehm, loob ise selle õigusliku raamistiku. see ei ole loomulikult lihtne. ma olen algusest peale öelnud, et tegemist on Heraklase ehm, mõõtu ülesandega. see nõuab Kreeka ja Türgi ametivõimudelt vastutuse võtmist, aga, ja me kõik peame võtma vastutuse. komisjon on kohapeal oma koordinaatoriga, kes teeb tihedat koostööd Euroopa agentuuridega, Kreeka ja Türgi ametivõimudega, selleks, et aidata neil selle lepingu äh, rakend-, seda lepingut rakendada ja et äh, tagada see, et arves, et, et alati peetakse silmas ka Euroopa öö, äh, õigusakte ja äh, Äh, ja rahvusvahelisi õigusakte. alates neljandast aprillist on äh, kakskümmend viis tuhat äh, pagulast tagasi saadetud ja ainult, ja paarsada on Euroopasse toodud. see on ainult algus, mitte ainult Kreeka ja Türgi, vaid ka kõik ülejäänud liikmesriigid peavad olema nende ülesannete kõrgusel, nende kohustuste kõrgusel selleks, et ähm, korralikult läbi viia seda äh, tagasiviimise ja inimeste ümberasustamise mm, protsessi. meie vastutus ei lõpe muidugi välispiiridel. Türgiga sõlmitud tegevuskava lähtekohaks on see, et me teeme äh, koostööd, me toetame, anname inimestele, kes põgenevad, inimväärse elu ja tulevikuperspektiivi sellepärast äh, on see kolmemiljardiline panus nii oluline ja oluline ja õige on ka see, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks lisame me sellele veel kolm miljardit. lõpptulemusena ei lähe see raha Türgile. nagu ma ebaõigesti tihti äh, lugema pean, vaid seda, sellest rahast äh, aidatakse pagulasi, kellel on vaja süüa, kes otsivad peavarju, kelle lapsed peavad käima koolis, sellepärast et neil lastel on õigus tulevikule. ja see, just seetõttu oleme praegu äh, Äh, taga, äh, andmas rahastust esimestele äh, nendest projektidest ja me anname täiendavad neid vahendeid selleks, et täiendavad kümme tuhat last saaks koolis käia ning täiendavad nelikümmend miljonit tulevad maailma toiduprogrammist sellega saab seitsesada kolmkümmend tuhandet Süüria pagulast varustada toiduga ja valmistatakse ette ka täiendavaid projekte tihti küsitakse mult ja tõenäoliselt küsitakse ka siin, et kas Türgi on üleüldse usaldusväärne partner. loomulikult ja ma ei taha seda siin äh, salata, et on äh, teemasid ja neid on rohkem kui üks, mille puhul Türgil ja Euroopa Liidul on äärmiselt erinevad seisukohad. minu jaoks on aga üks asi täiesti selge nii väga, kui me hindame koostööd pagulastega, ähm, samavõrd muutumatu on meie seisukoht teistes küsimustes, kui tegemist on näiteks äh, põhiväärtustega nagu pressivabadus. ma ei mõista seda, et äh, Saksa suursaadik ähm, tõepoolest äh, väga Äh, ebakohase satiirilise laulukese tõttu äh, kutsutakse välja. see ei lähenda Türgit äh, meile, vaid see eemaldab meid üksteisest. partnerlus Türgiga avab aga ka mõningaid võimalusi, sest dialoogis on võimalik neid äh, põhiväärtusi, mis on meile väga südamelähedased ja loodetavasti Türgile ka, paremini äh, arutada kui äh, üksteisest kaugel olles ja kui Türgi liitumisläbirääkimiste kaudu meile läheneb, siis on neid põhiväärtusi rohkem, tulevikus ka rohkem. mulle meeldiks, kui ma saaks seda tulevikus tervitada. kõigist lahendustest, mis meil on, on koostöö Türgiga parim võimalik. juba üksnes seetõttu, et piiril on ainult kaks poolt ja alati on parem naabriga koos tegutsedes ennast kaitsta, kui kaitsta ennast naabri vastu ja me peame olema teadlikud ka veel ühest äh, tõsiasjast. Türgi äh, annab varjupaika umbes kolmele miljonile pagulasele, rohkem kui ükski teine riik äh, maailmas ja rohkem kui kõik meie eurooplased kokku ja seetõttu on see meie vastus äh, et me ei jäta oma Türgi naabreid selle vastutusega üksi. see on solidaarsuse küsimus. kui me omavahel oleme võimelised tingim-, teatud tingimustel äh, solidaarsed olema, siis me peaksime nendega, kes pea, tegelikult seda koormat kaas-, äh, kannavad, tõesti tingimusteta solidaarsed olema solidaarsus, härra president, on see, millest me juhindume, kui me valmistame ette oma Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi. me teame, millised on meie praeguse süsteemi nõrgad kohad ja inimkaubitsejad teavad neid ka. Nad on ära kasutanud neid erinevaid reegleid selleks, et kasu, kasu saada inimeste kannatustelt. eelmisel nädalal komisjon äh, avaldas äh, reformi äh, valikud. ma arvan, et me peame tegema kolme asja eelkõige. esiteks, meil on vaja selgeks teha, et milline liikmesriik vastutab äh, mingi varjupaigataotluse äh, läbivaatamise eest meie äh, varjupaig, ühises varjupaigasüsteemis, see kõik peab olema selge, jätkusuutlik, isegi kriisiaegadel. ning teiseks, me peame tagama selle, et iga mees, naine ja laps saab inimväärse ja võrdse kohtlemise ükskõik, kus nad on ja see nõuab seda, et me täielikult harmoneerime oma varjupaigamenetlused. ja kolmandaks, me peame tagama selle, et iga äh, varjupaigataotleja jääks riiki, äh, kuhu, äh, kus talle varjupaika on antud. see on ainus võimalus korda tagada, ainus võimalus, kuidas tagada seda, et pagulased saavad kasutada oma õigusi, samal ajal aga järgides ka oma kohustusi. üks äh, põhimõte on eelkõige oluline, solidaarsus. veel kord, me ei saa üksi jätta ühtegi liikmesriiki, nii et liikmesriik jääb kriisis üksi. riigi koht maakaardil ei peaks ära määrama seda, kui palju tööd äh, tal on vaja teha ma tahan, et meie varjupaigasüsteem oleks parim maailmas. ma tahan, et see, et äh, me aitaks seda, te aitaks meil seda üles ehitada. Teil oli võimalus äh, anda meile juhtnööre, enne kui me äh, järgmise nädala, äh, kuul oma suunised, suunistega välja tuleme. ma palun, et te jagaks meiega oma mõtteid. ma olen väga rahul sellega, et Euroopa Ülemkogu kaheksateistkümnendal märtsil komisjoni majanduskasvu ja tööhõivestrateegia heaks kiitis. tegemist on sellise voorusliku kolmnurgaga investeeringute struktuuriformide ja korralike avaliku sektori rahanduse vahel. ja me kasutame, rakendame seda strateegiat, see annab ka esimesi tulemusi. Euroopa Liidu üldine majanduslik olukord äh, on äh, habras, äh, majanduskasv ei ole piisaval tasemel ja meil on endiselt kakskümmend kaks miljonit töötut eurooplast ja niikaua, kuni meil on kakskümmend kaks miljonit töötut, niikaua ei saa öelda, et kriis on läbi. üks päev enne ülemkogu komisjon pani paika oma terasetööstuse strateegia ma tahaks äh, tõesti väga toetada seda, et äh, me võtaks tõsiselt Euroopa terasetööstuse probleeme. terasetööstus ei ole mingi suvaline tööstusharu. terasetööstus ei ole enam raske tööstus, vaid äh, terasetööstus on tõesti koht, kus äh, on tegemist äh, tulevikku orienteeritud tipptehnoloogiaga ja äh, terasetööstuses töötavad inimesed ei ole lihtsalt ähm, metallikandjad, vaid nad on kõrgelt kvalifitseeritud eriala, erialase haridusega inimesed, kes väärivad meie toetust. seetõttu peame me väga energiliselt kogu oma energiaga võitlema ebaausate kaubandustavade vastu. seepärast peame me tegelema üleilmse terasetööstuse tootmisvõimsus, liigse tootmisvõimsuse põhjustega. me peame investeerima tulevikutehnoloogiatesse ja inimestesse, kes töötavad terasetööstuses. Euroopas on kolm tuhat kolmsada kuuskümmend tuhat äh, teharase äh, tööstuses töötavat inimest. Need äh, töökohad peavad Euroopasse alles jääma, see on meie nõudmine töösturitele. härra president, vaba kaubandus peaks olema õiglane kaubandus me praegu äh, tegeleme Hiina terasetööstuste, tööstuse toodete äh, uurimisega, määramaks kindlaks, kas tegemist on dumpinguga või mitte ja me võtame ka teisi meetmeid. Euroopa Ülemkogul lepiti kokku meetmetes, mida komisjon on võet-, võtnud äh, sel-, seoses põllumajandusega. ja see on meie ühisettevõtmise väga oluline mõõde. eelmisel nädalal äh, avaldas komisjon äh, meie käibemaksu tegevuskava, mis annab meie liikmesriikidele rohkem mm, paindlikkust selleks, et nad saaksid käibemaksumäärasid kohendada vastavalt oma prioriteetidele. president, lugupeetud saadikud, sellistel äh, rasketel aegadel jätkab komisjon Euroopa huvide kaitsmist äh, me otsime lahendusi, ehitame sildu, see on meie töö selleks, et tagada stabiilsust ja see on see, mida me kavatseme ka edaspidi teha, aitäh! Äh, suur tänu, härra Juncker, Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna nüüd kolleeg Weber. austatud president, kallid kolleegid mitmeid kuid oleme me siin Euroopa Parlamendis kritiseerinud nõukogu selle eest, et nad ei jõua üksmeelele. seekord tahaksin ma nõukogu tänada e, enne e, lihavõtteid õnnestus saavutada kokkulepe rände küsimustes, Balkani rändeteede küsimuses e, ning Euroopa valitsus ja riigijuhtidel on õnnestunud anda vastus, mida ma sooviksin tänada ning ma sooviksin tänada ka Donald Tuski isiklikult, tegemist on äh, temapoolse suure panusega, tal õnnestus liikmesriigid tuua ühe mütsi alla. suur tänu selle eest. kallid kolleegid, me peame liikuma edasi koos Türgiga, seetõttu ma soovin tunnustada ka seda, mida on saavutatud äh, koostöös Türgiga. Türgis on praegu kolm miljonit põgenikku ning ebaseaduslik pagulaste tagasisaatmine ei toimi nii nagu vaja, me peame tegutsema ühiselt ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu ning me peame rändevoogusid juhtima. Balkani rändetee sulgemine on suur töö, kuid me peame silmas pidama ka Vahemere keskosa rändeteed ning äh, kui meid kritiseeritakse selle eest eelkõige kommunistide poolt, et meie kokkulepped ei ole seaduslikud, äh, siis ma sooviksin rõhutada, et äh, ka väga oluline on saavutatud kokkulepete ellurakendamine ning ka kolleeg Hofstadti, Verhofstadti seisukoht koht eh, antud küsimuses eh, ning ka eh, teised liberaalid on siiski tunnustanud seda, et meil on vaja edasi liikuda ning nõukogu kus saavutatud kokkulepped on vaja ellu rakendada. Euroopa vajab turvalisi piire, kuid Euroopast ei tohi saada kindlus me peame aitama inimesi, kes on raskustes, kes on hädas, me peame leidma nendele koha Euroopas eh, ning Rahvapartei soov, eh, soovib siinkohal kiiret edasiliikumist. Eh, kui ilma igasuguse kontrollita registreerimata saabus Euroopa Liitu, eelkõige Kesk-Euroopasse tuhandeid ja tuhandeid rändajaid siis nüüdseks on sellele lõpp tehtud ning nii nagu ka komisjoni president ütles, ei ole pagulastel ja sisserändajatel õigust ise valida kohta, kuhu nad elama asuvad sooviksin äh, tänada härra Junckerit selgete seisukohtade eest äh, ning äh, me peame edasi liikuma ka suhetes Türgiga, me peame liikuma uuele tasandile ja me peame näitama, et mõlemad pooled saavad usaldusväärselt teineteisega koostööd teha. soovin rõhutada ka, et president Erdogan peab omalt poolt äh, pingutama, ta peab tagama ajakirjandusvabaduse, äh, ta peab austama inimeste õigusi, vastasel korral äh, tekivad meil suured probleemid ning küsimus ei ole mitte ainult ajakirjandusvabaduses Türgis, vaid ajakirjandusvabaduses, kunstnike vabaduses kogu meie mandril. seda tuleb austada kallid kolleegid, teine suur teema Euroopa Nõukogus oli majanduskasvu küsimus. sooviksin ka selle kohta paar sõna öelda. me soovime leida positiivseid märke, kui me räägime majandusest. meie fraktsiooni külastas Küprose esindaja ning Küpros on lõpetanud majandusabi saamise programmi. Küpros saab ise oma majandusega hakkama. Küprose puhul on tegemist tõelise edumudeliga ning Küpros suudab iseseisvalt korraldada oma majandust, majandus edeneb, me oleme õigel teel ning meie eelarved stabiliseeruvad, kuid me näeme valimiskampaaniate käigus, kus valijatele räägitakse, et rohkem enam reforme pole tarvis Äh, ning meil on vaja anda välja raha, mida meil tegelikult ei ole. Äh, kui me vaatame olukorda Hispaanias, kus peatselt seisab ees uus valimiskampaania, siis palun ärge uskuge, inimesed, neid võltse lubadusi, mida äh, osad poliitikud teile annavad. ka siin on Küpros väga hea näide me peame vaatama, kuidas Küprosel õnnestus reformid läbi viia. ei maksa uskuda inimesi, kes väidavad, et nüüd on aeg reformidega lõpetada. me oleme juba piisavalt saavutanud, ainus võimalus on reformid lõpule viia selleks, et me saavutaksime stabiilse majanduskasvu ning Rahvapartei liigub sellel teel kindlalt edasi, aitäh! Äh, äh, kolleeg Weber, äh, saadik Lambert soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te vastate sellele? aitäh, lugupeetud kolleeg, ma esitan selle küsimuse inglise keeles. ma kuulsin, et te rääkisite sellest, et äh, härra Erdogan austab inimõigusi ja kõike muud, aga ma tõesti imestan, et äh, millised äh, võimalused on teil ja teil ja kantsleril, kantsleril seda tüüpi äh, mõjutada, kui tõesti asi on jõudnud nii kaugele, et kui saksa humorist teeb nalja Erdogani üle, siis äh, Erdogan, äh, siis äh, kantsler tahab Erdogani rahustada, ei tea, kuidas tegelikult käituda, see ei ole märk tugevusest. kui mina oleks Erdogan, siis ma lihtsalt naeraks selle üle, mida te ütlete. las Manfred Weber räägib, ma saan kantslerilt nagunii kõik, mida ma tahan. Äh, sellele selle peale aplodeerib loomulikult paremäärmuslik äh, kildkond siin äh, ning ma sooviksin öelda võib-olla rohelised seda ka ei tea et kantsler on euroopa parlamendis oma seisukohti esitanud ning ta on kohtunud ka rohelistega teiseks me meie äh, fraktsioon näiteks viisa küsimuses ei tee mingeid järeleandmisi. alles siis, kui Ankara on täitnud kõik kriteeriumid, siis me saame rääkida viisa lihtsustamisest. kui seda ei tehta, siis meie mingeid järeleandmisi ei tee, meie kellegi ees põlvedele ei lasku. Äh, ning Erdogani suhtes me loodetavasti er Türgi kohta käivas resolutsioonis näitame ka selgelt, missugune on meie seisukoht, me otsime pragmaatilisi lahendusi koostöös oma naabritega, kes on, nagu nad on, ning teisalt me soovime selgelt näidata, et me ootame Türgilt siiski ka edusamme. loodan, et väljendusin selgelt, aitäh. nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel härra Pitella suur tänu ma hindan kõrgelt alalise eh, eesistuja Tuski seisukohti ma austan saavutatud tulemusi ning ma arvan tõepoolest, et praegu on aeg jõudnud sinnamaale, et me peame tõkestama inimkaubitsejate tegevust ning me oleme sõlminud hea lepingu ja seda just sel hetkel, kus Türgis muutub olukord keerulisemaks, represseeritakse ajakirjandust, inimõigustel tallatakse jalgadega ning seetõttu ma kutsuksin komisjoni ja nõukogu üles olema valvsad me peame jälgima inimõiguste olukorda Türgis, humanitaarolukorda ning äh, me peame tugevdama majandusabi Kreekale. samas tuleb silmas pidada ka naiste ja laste olukorda. me peame kontrollima olukorda esmase vastuvõtukeskustes Türgiga sõlmitud lepingut võib küll kritiseerida, ma teen seda ka ise siinkohal, kuid samas me oleme Türgiga seotud. me oleme sunnitud leidma lahendusi, vaatamata sellele, et osad liikmesriigid isoleerivad end teistest ning keelduvad koostööst kellelgi meist ei ole võlukepikest, kuidas probleem kiiresti lahendada, kuid me peame siiski liikuma lahenduste suunas. meil on vaja kohustuslikku süsteemi, nii nagu komisjon sellega välja on pakkunud pagulaste probleemi lahendamiseks. lahendusi otsides tuleb leida ka lahendused, kuidas toimida riikidega, kes takistavad ühise lahend-, ühisel teel edasiliikumist. kui me sulgeme silmad selle ees, kuidas osad meist koostööd teha ei soovi, siis peame me just majandusküsimusi lahendades jälgima väga täpselt äh, seaduste täitmist. me ei tohi silmis kaotada ka arenguid Vahemerel. vastasel korral tabavad meid uued rändajate vood, mis saabuvad näiteks üle Albaania Vahemere kaudu. me ei saa ju vee peale müüre ehitada järjest enam inimesi nõuab müüride ehitamist, kuid see ei ole reaalne, see ei ole võimalik. mõelgem Austriale. mis on see ennetav piir, millega takistatakse kahekümne viie tuhande inimese liikumist? sellest ei ole mingit kasu, see kahjustab lahendusteni jõudmist. möödunud nädalal oli tegemist ajaloolise võimalusega meil on võimalus reformida Dublinit. president Juncker pakkus välja uue paketi ja mina toetan seda. ma toetan seda, härra president kuid meil on vaja väga julget reformi, meil on vaja muuta Dublini sätete aluseid, meil on vaja saavutada tõeline toimiv varjupaigapoliitika. ma kohe lõpetan, härra president, kuid sooviksin rõhutada, et praegustel rasketel aegadel peame me toetuma just sellele, mis meid ühendab me peame toetuma sellele, millesse me usume me ei tohiks rõhutada seda, mis meid lõhestab, mis meid üksteisest eemale viib. me ei saa seda koda siin kasutada oma siseriiklike valimiskampaaniate huvides. valimiskampaaniaid tuleb teha liikmesriikides koha peal, siin tuleb lähtuda sellest, et me oleme ühtsed, et me peame päästma Euroopa. aitäh! härra Pitella, kolleeg Zuulik soovib teile küsimuse esitada. palun, härra Zuulik. Vážený pán Pitela, chcete trestať krajiny? Härra Pitella, te soovite karistada neid riike, kes ei võta vastu sisserändajaid ning mina tahaksin küsida teilt, mis juhtub sellisel juhul, kui enamik nende riikide kodanikest ei taha seda, et sajad tuhanded sisserändajad nende riikidesse tuleksid. mida need valitsused peaksid tegema, kas nad peaksid oma rahva tahtmist ignoreerima? palun lühikest vastust. jah, kindlasti, kui üks riik vabalt otsustas Euroopa Liiduga ühineda, siis see riik ka otsustas Euroopa Liidu ühiseid otsuseid aktsepteerida. suur tänu, nüüd saab EKR-i fraktsiooni nimel sõna härra Kamal. Last September Franz Timmermans septembris Franz Timmermans rääkis sisserändest ja põgenike kriidist ja teatas dramaatiliselt, et talv on tulemas. päevad pikenevad, puudelt langevad lehed ja nüüd me näeme, et suvi on tulemas. rahvusvaheline rändeorganisatsioon hindab, et kaheksa korda rohkem inimesi hakkab tulema üle äh, merede kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses võrreldes eelmise aastaga ja et äh, suvearvud ületavad äh, kõik eelmised aastad. Äh, meil on terrorismi, barbarismi äh, hirmud äh,, aga keegi meist ei soovi näha sellist suve, nagu oli eelmine suvi. avalikkuse toetus meie institutsioonide ja äh, Schengeni vastu ei kannata ega ela üle ühte sellist suve me peame muutma oma suhtumist ja oma vastust. eesseisev suvi annab meile võimaluse näidata, et me oleme õppinud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, vigadest. härra Tusk ütles, et äh, lepingud ei ole perfektsed. nõukogu on tõesti teinud palju, et selle kriisiga mm, toime tulla, välispiiride halgutus, Schengeni süsteemi tugevdamine, samuti äh, tagasisaatmise jõustamine, inimsmugeldajate vastane võitlus. samuti on tehtud äh, muid äh, samme, mis võivad küll meid hetkel tugevdada, aga mis võivad tekitada probleeme tulevikus. näiteks Türgi, seal on üle kahe koma seitsme miljoni põgeniku meil on äh, aga küsimärke seoses äh, Türgi lepinguga nii eetilises, äh, juriidilises kui ka praktilises mõttes Saksamaa liidukantsler ja nõukogu on kiitnud lepingut äh, Türgiga, aga paljud äh, riigid siiski esitavad äh, pal-, küsimusi. me oleme loomulikult sotsiaalmeedia ajastul ja kui saab selgeks, et üks tee enam ei toimi, siis saadetakse sõnumid koju ja on võimalik tulla Hispaania, Itaalia, Malta kaudu näiteks liitu sisse meil tuleb üle vaadata Dublini süsteem, on pakutud välja reforme, üks äh, e-, ettepanek näeb äh, nii-öelda jalgratta leiutamist, äh, ühe registreerimiskeskuse loomist, teine võimalus näeb piiririikide aitamist ette ja nüüd me näeme, et me oleme siin silmitsi erinevate lahenduste ja idealismiga me peaksime aga lähenema realistlikult äh, asjale ja kindlasti kodanikud eeldavad meilt äh, pragmaatilist, mitte idealistlikku lähenemist. Radusk ütles, et äh, meil ei ole kuldset võtmekest. me peaksime tõesti selle otsimise asemel tugevdama oma olemasolevaid agentuure, reegleid, institutsioone, peaksime suunama raha välispiiride kontrolli loomulikult äh, võivad äh, osad inimesed tahta siia tulla paremat elu otsima, nad on majandusmigrandid, aga neil peaks olema teistsugused võimalused äh, siia tulekut taotleda. kindlasti on ka oluline, et liikmesriigid saaksid aidata põgenikke seal, kus nad on oma kodumaale lähemal meil peavad olema kindlad ja õiglased varjupaigasüsteemid, mis põhinevad kaastundel ja pragmaatilisel lähenemisel. kutsun üles parlamenti ja liikmesriike arvestama sellega, et suvi on tulekul. meil pole aega, et jalgratast leiutada, aga meil on aega, et see olemasolev ära parandada. tänan, härra Kamal. kolleeg Grapini sooviks teile küsimuse esitada, olete nõus vastama? palun, härra Grapini domnule președinte eh, domnule kamal eh, eh, te olete korduvalt öelnud et tuleb lähtuda pragmatismist et meil pole vaja täiendavaid meetmeid me peame olema humaansed ja nii edasi kui te oleksite nõukogu eesistuja siis mida te teeksite selleks et oma sõnad teoks teha. Te kutsute üles igasuguseid asju tegema, aga mida konkreetselt teha? kui teie oleksite, kui teil oleks võimalused, mida te teeksite? Um, komisjoni president vaatab mind äh, mõistva naeratusega. me peame lähtuma äh, pragmaatilisusest Te ütlete, et meil on vaja võib-olla mingit suurepärast plaani, mida suruda peale liikmesriikidele, aga te näete, kuidas liikmesriigid reageerivad. minu fraktsiooni liige härra Tšulik äh, küsis äh, väga konkreetse küsimuse, et mida teevad poliitikud, kui äh, suur enamus valijaid ei soovi Euroopa Liidu lahendust. härra Pitella ütles, et nad peavad aktsepteerima Euroopa Liidu otsuseid, aga see ei ole lahendus, kõik liikmesriigid peavad äh, maha istuma ja otsustama, mida nad äh, saavad teha, kõik äh, tahavad pakkuda omalt poolt lahendusi, mitte viia ellu neid, mis neile ülevalt peale surutakse. suur tänu ja nüüd saab härra Verhofstadt sõna liberaalide nimel kolleegid, on selline ütlemine, et kui mängid tulega, siis tuleb karta seda, et saad kõrvetada. ja mulle tundub, et see just leiabki meil aset selle Türgi kokkuleppega, sellepärast et äh, meil on ter-, tegemist seal autokraatliku juhiga, härra Erdoganiga ja kaks päeva tagasi ta ütles, et äh, Saksamaa valitsus peaks äh, võtma kohtulikule vastutusele Jans Böhmermanni satiiriku ma ei ole nüüd äh, otseselt äh, tema fänn ja tema satiir ei ole midagi sellist, äh, mida ma fännan, aga me oleme avatud ühiskonna liikmed ja ka satiir peaks olema vaba lubatud kunst. ühesõnaga, tulles tagasi Erdogani juurde, siis me oleme andnud Erdoganile nüüd juba Euroopa väravavõtmed ja tundub, et me anname talle ka Euroopa ajakirjandusele juurdepääsuvõtmed ja mind sugugi ei üllata selline areng, kui äh, jätta enda Erdogani suguse mehe meelevalda, kui tellida temasuguselt äh, allhankena midagi sisse, siis äh, minu arvates on siin tegemist Türgi basaari poliitika algusega. Erdogan teatas juba Türgi parlamendis, et ta lõpetab selle lepingu, kui kahe kuu jooksul ta viisa lihtsustust ei saa. niisiis äh, on selge, et me oleme andnud end Erdogani ja tema valitsuse meelevalda. härra Tusk, mul on järjest enam tunne, et Erdoganile te annate võimaluse ära kasutada neid vaeseid põgenikke poliitilise relvana. ja ma ei ütle seda kerge südamega. esimeseks tõendiks on siin see, härra Juncker, et äh, Türgi peaks olema osa lahendusest, aga türklased seda omalt poolt ei äh, kinnita. türklased peaksid äh, muutma oma seadusandlust, et kaotatakse ära need territoriaalsed piirangud niimoodi, nagu on välja pakkunud Genfi komisjon, et põgenikud saaksid Türgis taotleda varjupaika, nii nagu see praegu ei ole võimalik meil on siin äh, arutelu nüüd äh, sel teemal käimas ja samal ajal Amnesty International omab andmeid, et Türgi saadab Süüria põgenikke tagasi Süüriasse ja eile kinnitas selle üle Hollandi telesaade ja tõestas, et äh, Türgi ametnikud seda tõesti teevad ja ma tahaksin teilt küsida, härra Tusk, et miks te ei uuri seda, kas see on tõsi ja kui see on tõsi, siis kas me saame jätkata selle kokkuleppega, mis on vastuolus äh, rahvusvaheliste seadustega. mida te teete, mis on teie vastus, kas te uurite seda, kas on tõsi äh, see, mida Amnesty International ja Hollandi riigitelevisioon eile ütlesid? kolmandaks, ärgem äh, lollitagem ennast Te ütlesite, et ähm, kokkulepe toimib Kreeka-Türgi piiril. jah, seal ei ole enam äh, üle tuhande sisserändaja päevas, umbes viiskümmend, aga eile Itaalia piirivalve päästis mitte viiskümmend inimest äh, nagu tavaliselt, vaid äh, tuhat ükssada viiskümmend neli inimest. niisiis Need on ainult eilsed arvud. kõikidele meeldib äh, väga rääkida arvudest ja need on need arvud. ühesõnaga, meil oli varem Türgist tulemas tuhat seitsesada viiskümmend päevas, nüüd sealt tuleb viiskümmend päevas, aga kui Itaaliasse tuli varem viiskümmend, siis nüüd tuleb ähm, kaks tuhat ükssada viiskümmend. ühesõnaga, sellised on need arvud ja selle asemel, et rääkida siin kokkuleppest, mis minu arvates ei toimi, peaksime me Euroopas tegutsema hakkama, end kokku võtma. esiteks, meil on vaja Euroopa piirivalvet. Te teate, milline on olukord seoses sellega. komisjon on teinud omad ettepanekud liikmesriikidele oli vaja neljasadat ametnikku üle kolmekümne ainult on sinna saadetud, äh, samasugune olukord on olnud äh, ka julgeolekuametnikega. oli vaja tuhat viissada saadetud, on kolmsada kolmkümmend üheksa ühesõnaga, komisjon on nõudnud Euroopa piirivalve loomist ja reaalsuses on äh, ametnikke äh, saadetud sinna väga vähe, kokkulepe ei toimi. meil on vaja kiiresti Euroopa piirivalvet ja sellega seoses olevaid kokkuleppeid meil on vaja kiiresti Euroopa varjupaigasüsteemi ja härra Pitella, ma toetan teid äh, täielikult teie nõudes komisjonile, et selle teemaga tuleks kiiresti edasi liikuda ja lõpetuseks, kolleegid, kui te tahate võidelda inimkaubitsejate, smugeldajate vastu, siis selleks on ainult üks võimalus tuleb lubada seaduslikku sisserännet Euroopasse, see on ainus võimalus neid äh, peatada, nii äh, Põhja-Aafrika kui ka Türgi äh, inimkaubitsejaid, tänan. härra Verhofstadt, teile on sinise kaardi küsimus, kas te vastate? aitäh, härra Verhofstadt. Teie ja mina oleme alati ju poliitilistes küsimustes eri meelt, aga ma pean siin olema nõus teie aususega, et Roy Jenkins, Briti poliit-, poliitik ütles, et et, et väga on selged seisukohad on nüüd Briti kohas Euroopas, et kas tuleb si sees või väljas olla ja ükskõik, kas tegemist on suitsusignaalide või kätesignaalidega, mis siit tulevad, need näitavad ainult seda, et brittide kannatus Euroopa Liidu institutsioonidega on tõesti äh, läbi saanud. Like mulle meeldib teie briti huumor, ütleb härra Verhofstadt ma näen, et see oleks pigem äh, tegemist, äh, et see oleks pigem küsimus härra Kamalile, kes on selle ala spetsialist. Äh, nüüd saab sõna proua Zimmer QNGL-i nimel. austatud daamid ja härrad, härra president, tänase arutelu sissejuhatuses öeldud sõnade eest Eh, arvestades maailma üldsuse teravat kriitikat Euroopa Liidu ja Türgi lepingu suhtes, eh, tuleb öelda, et me eh, tõepoolest ka ise kahtleme selle lepingu eetilises ja juriidilises lubatavatus, lubatavuses, kuid teisalt see on see, mida me suutsime saavutada Eh, sest tõepoolest võidib Püha Graali juurde ei ole. Eh, kuid, eh, kallid kolleegid, see kõik ei toimi. siin ei ole võimalik lihtsalt leppida sellega, et me ütleme, et meil ei ole seda võidit ja kõik muu ka ei toimi ning teisalt äh, vaikime me maha äh, selle, mis meid sellisesse olukorda üldse viis ning kallis kolleeg Weber, kui me sellistes, äh, sellises olukorras lähtume oma õudusunenägudest kommunismitondist, siis sellisel juhul saab teile öelda, et tegelikult tuleb ikkagi lähtuda reaalsusest, ärgem kaotagem reaalsustaju. meie siin Euroopa Liidus peame aitama Kreekat Kreeka aga eh, soovib saada pagulased Türgi eh, tagasi eh, ning Türgi on tunnistatud turvaliseks kolmandaks riigiks kuid äh, enne seda me aga süüdistasime Kreekat, et Kreeka ei tee piisavalt selleks, et kaitsta oma välispiire. Äh, me kahtleme selles, kas Kreekal üldse on koht Schengeni alas. Äh, samas me paneme silmad kinni reaalsuse ees, mis valitseb selles riigis. me ei mõtle sellele, mida lepingu täitmine tegelikult tähendab, millist konkreetset abi Euroopa Liit peab andma ning mida seni tegelikult tehtud on varjupaigamenetluse ellurakendamine, mis tegelikult lähtub kõige väiksematest kriteeriumitest, mille standardid on tõepoolest väga madalad, me ei suuda sedagi ellu rakendada, me peame sellest ükskord ometi aru saama ning kui me soovime edaspidi veel lepinguid sõlmida, siis tuleb mõelda sellele, et me praegu tegelikult oleme loobunud oma standarditest kinnipidamise nõudmist ning me peame sellest ausalt rääkima. me peame mõtlema, milline on tegelik olukord ning me peame nägema, et tegelikult me ei ole suurt midagi saavutanud ning need, kes soovivad siin kritiseerida, aga samas ise midagi välja pakkuda ei suuda, peaksid vaikima. me peame mõtlema, kuidas edasi liikuda ning selline, nagu Türgi praegu on, eh, Türgi eh, tunnistamine turvaliseks kolmandaks riigiks, see eh, läheb vastuollu meie väärtustega. kui Türgi tahab olla turvaline kolmas riik, siis peab ta austama varjupaika taotlejate õigusi. seda Türgi ei tee. me näeme seda selgelt raportite põhjal me näeme, kuidas Türgis ei registreerita Süüria pagulasi, kuidas Türgis tulistatakse inimeste pihta millal me sellest ometi rääkima hakkame, selles on küsimus. ma palun, mõelge selline, missugune peaks olema meie varjupaigapoliitika, tugevdage liikmesriikide positsioone, palun aitäh, kõnelejad katkestatakse. nüüd saab sõna roheliste nimel proua Harms. austatud härra presidendid, austatud kolleegid. see mõte mis esitati pärast viimast ülemkogu, et me peame hoolitsema selle eest, et järgitaks õigusriigi põhimõtteid, et kaitstakse pagulaste õigusi. see on oluline, me peame tagama pagulaste õigused, kuid see, mida me näeme nüüd juba nädalaid päevast päeva, hommikust õhtuni uudistes, mis tulevad Kreekast, see räägib sellest, et püütakse küll luua korda, kuid selle kõrval jäävad unaruste inimõigused ja õigusriigi põhimõtted. Idomeenist äh, tuli endise Saksamaa ministri Blümi raport selle kohta, äh, et kui me tahame tõepoolest midagi paremini äh, teha, siis tuleb lähtuda inimlikkuse põhimõtetest ning härra Tusk, te ütlesite, et me ei ole saavutanud sajaprotsendilist edu, kuid ma ei usu, et Kreekas praegu üldse mingisugusest õigusriiklusest rääkida saaks ning Euroopa peab oma vastutust siinkohal kandma ning me peame vaatama, et Euroopa Liidus koha peal oleksid tagatud pagulaste õigused ning õigusriigi põhimõtted. enne seda, kui me piirivalve ja rannikuvalve toimima saame, kas see üldse sajaprotsendiliselt võimalik on, seda ma ei tea, kuid arvestades praegust olukorda, ma tean, et see ei saa niimoodi jätkuda äh, ning äh, Euroopa ning ka Kreeka poliitika äh, peab kandma seda vastutust, mis talle pandud on ning me peame oma varjupaigapoliitikat, mis praeguseks hetkeks on täielikult diskrediteerunud, läbi vaatama ning äh, me ei saa lubada äh, seda, et me kasutame lihtsalt heidutamisvahendeid selleks, et inimesi Euroopast eemal hoida. Türgi osas ma leian, et äh, kui me soovime tagada õigusriiklust, siis arvestades seda, et leping on juba sõlmitud, me peame Euroopa Liiduna, oleksime pidanud juba mitu nädalat tagasi nõudma seda, et kui Süüria pagulased saadetakse Süüriasse tagasi, siis oleks me, me pidanud nõudma, et Türgi selgitas, kas seda tõepoolest tehakse või mitte. me peaksime nõudma lepingu täitmist ning kui seda lepingut ei täideta, siis selle lepingu tühistama ning ma äh, pöörduksin siin ka kolleeg Verhofstadti poole, mis puudutab varjupaiga direktiivi äh, ning äh, piiri- ja rannikuvalve direktiivi. mina ei arva siinkohal, et me oleme siin president Erdogani ees põlvedele langenud. mina leian, et me nõuame nii hästi me nõuame Türgilt, et Kurdistanis ja ka igal pool mujal täidetaks eh, inimõig-, täidetaks õigusriigi nõudeid ning Türgi kodanikud väärivad samuti nende õiguste kaitset. kui me aga läheme välja sellele, et me laseme oma põhimõtteid diskrediteerida, eh, siis eh, kogu Lähis- ja Kesk-Ida eh, piirkonna stabiilsus ning meie ajalugu selles piirkonnas mängib samuti oma rolli. Türgi ajakirjandus Vabadus ning ka Saksamaa ajakirjandusvabadus on asjad, mida Erdogan üksipäini ei saa määrata. kõnelejad katkestatakse. sõna saab nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Farage. aitäh, ma olen väga üllatunud. ma olen korduvalt kuulnud, et siin on Euroopa demokraatia kodu ja tõepoolest, me oleks äh, täna hommikul võinud äh, kaas-, äh, tähistada eelmise nädala Hollandi referendumit, kus inimesed ütlesid ei Euroopa Liidu laienemisele, ei leppele Ukrainaga ja kui oleks tegemist olnud Türgiga, siis oleks veelgi rohkem inimesi öelnud ei Türgi liitumisele. see oli demokraatia jaoks võit, aga eelkõige oli see võit noorte blogijate organisatsioonile, kellel õnnestus saada kokku äh, ajakirja, äh, allkirjad, mida oli vaja, see oli demokraatia äh, võit ja seda nädalal, kus me mälestame seda, et see geenius, kes on Itaalia viie tähe liikumise taga, suri meile ütles äh, härra Juncker, et kui hollandlased äh, on vastu, siis on see katastroof, aga ta isegi ei maininud seda. ja teie eelkäija härra Van Rompuy äh, arvas, et me peaksime hollandlasi ignoreerima ja jätkama nii nagu ikka. nii et me näeme seda, et äh, siin äh, tõesti enese huvidest lähtudes ignoreeritakse hollandlasi, aga ma arvan, et ajad on muutumas, ma ei usu, et need institutsioonid saavad ellu jääda kahekümne esimesel sajandi tehnoloogia tingimustes. Äh, kas inimeste soovid muutuvad poliitikat nagu nad tahavad ja selle eest me, seda me siin kõik ju kardame ja Ühendkuningriigi puhul on tulemas äh, referendum ja kõik äh, jälgivad seda Türgiga sõlmitud lepingut ja me näeme seda, et Euroopa Liidu bossid siin äh, tõesti kummardavad ja kraabivad jalga äh, Erdogani ees, kes äh, trambib inimõigusi jalge alla igal tasandil. no härra Juncker ütles meile täna hommikul, et me teeme edusamme, aga vaadake, millised need on. üks koma kaheksa miljonit inimest on tulnud Euroopa Liitu viimase kaheksateist kuu jooksul ja me saatsime tagasi kolmsada. see ei tundu just eriti hästi minevat, vähemalt minu arvates ja üks äh, rühm, kellel on selle üle hea meel, on ISIS, neil on õnnestunud viis tuhat oma äh, ründajat Euroopa Liitu saata, äh, muuhulgas ka Europoli boss ja see tõesti peaks äh, meil äh, selja värisema panema. ma arvan, et me hääletame Brexiti poolt ja põhjuseks on see, et me hääletame selleks, et omaenda ohutust kõige olulisemaks pidada ja see saab olema inimeste võitlus poliitikute vastu nagu eelmisel nädalal Hollandis. Teil võib-olla on äh, palju raha ja suuri ettevõtteid ja Goldman Sachs, aga meil on äh, sõjaväed ja blogijad ja inimeste tahe jääb peale lõpuks ja see koht siin ei jää ellu. härra Erikson soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse. aitäh, äh, ütleb härra Erikson mul on küsimus äh, härra Farage'ile, kes äh, istub äh, Briti lipu taga. kas te ei arva, et see on paljude brittide jaoks üsnagi piinlikkust valmistav, et kõneleja, kes nende lipu taga istub, tähistab referendumit, mille ainus võitja on härra Putin, kes nüüd tähistab seda, et Euroopa ei ole ühtne, kui tegemist on Ukrainaga koostöö tegemine härra Farage, ma ei ole Putini fänn, aga ma ei taha ka Putiniga sõda pidada. Äh, see on olnud väga mm, äh, nõme mõte, et kui me oleme äh, diktaatoreid kukutanud, aga korrumpeerunud mm, demokraatlikud liidrid Ukrainas, nendega me teeme diile ja me ärritame Vene karu, me kõik tõesti peaksime juhinduma omaenda riigi demokraatiatest ja kui me loome ühiselt, teeme koos ühiselt ja oleme üksteisega head naabrid, aga mina ei taha seda äh, lippu, Euroopa lippu ega Euroopa hümni, ma tahan äh, tõelist Euroopa äh, sõprust. nüüd saab sõna Rahvaste ja Vabaduste Euroopa nimel kolleeg Vilimski suur tänu, härra president, lubatud daamid ja härrad. ma ei saa jätta ütlemata, paari kommentaari. kui härra Pidella väida, arvab, et Austria tuleb kriteeri-, kritiseerida selle eest, et ta ei lase riiki sisse täiendavaid pagulasi, siis ma sooviksin rõhutada, et Austria on vastu võtnud üheksakümmend tuhat juba, mis kahekümne viie tuhandega võrreldes on väga suur arv ning me soovime piirata inimkaubitsejate tegevust, kes läbi Austria inimesi edasi toimetavad. me ei e, saa e, seejuures hakkama ilma piirideta e, ning Euroopa Rahvapartei juhile sooviksin ma samuti öelda, et kui härra Weber räägib konservatiivide nimel, siis kui ma võrdlen teie sõnu Baierimaa peaministri sõnadega, siis siin on tekib mulje, et teie olete pigemini roheliste ja sotsiaaldemokraatide poole peal, kuid Saksamaa partei ajalugu arvestades ei oleks see üllatav ning kui ma algul arvasin, et Euroopa küsimustes tuleks rahva arvamust küsida, siis teie partei puhul see ei pea paika, te olete rahujuure demokraatiast väga kaugele eemaldunud. Te tahate võtta rahvalt õiguse ise oma asjade üle otsustada ning see on täiesti vale suund. Te sulete silmad ja kõrvad selle ees, mida te kuulete Türgi olukorra kohta, see, kuidas president Erdogan oma rahvast kohtleb, on ennekuulmatu ning Holland on, Hollandi rahvas on teinud õige otsuse. Euroopa Liidu vale poliitika tuleb hukka mõista ning Hollandi tee tuleks valida kogu Euroopal. nüüd saab sõna sõltumatu saadik härra Palts. aitäh härra president, aitäh võimaluse eest rääkida. kokkulepe Euroopa Liidu ja Türgi vahel tõendab, et äh, rändajad saavad Euroopa Liitu tulla äh, seaduslikult, et äh, on siis halvad ja head ähm, rändajad, et head on need, kes tulevad ja need halvad, kes tulevad Kreekasse ilma dokumentideta, et saadetakse tagasi, aga kui need, keda Türgi Euroopa Liitu saadab, need on siis head äh, rändajad, kas nad hakkavad lõimuma Euroopa ühiskondadesse, kas, või nad hakkavad moodustama paralleelühiskondi, kas seal ei ole terroriste hulgas, meil mingeid tagatisi ei ole. see leping on härra Junckeri ideedele kasulik, kes on öelnud, et Euroopal on vaja rändajaid, mainides Austraaliat ja Kanadat, ja proua Zimmer ütles hiljuti, et me oleme Euroopa Liit, ei ole. E, demokraatias on oluline ikka Euroopa rahvas ja enamus rahvast ei tahaks, et Euroopa oleks sisserände e, sihtmanner. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Roil. härra president, proua juhataja vahepeal ei saa ma enam maailmast aru. meil on siin olnud väga palju arutelusid, me oleme ärritunult rääkinud varjupaiga taotlejatest, sellest, et neil ei ole õigusi, kuid meie peamine ülesanne peaks olema aidata inimesi, kes on põgenemas ning me oleme näinud, et nõukogu, kus on valitsenud rahvuslik avalik egoism on nüüd jõudnud üksmeelele, lõpuks äh, me peaksime selle üle rõõmustama, kuid selle asemel äh, proua Zimmer, teised kolleegid aina virisevad. Äh, te muudkui virisete ja virisete, aga te ei soovi võtta vastutust. täna hommikul kõige tähtsam lause oli härra Tuski sõna, suust Euroopa on võtnud vastutuse kanda ja nüüd Euroopa seda tõesti on teinud. meil ei ole tegemist perfektse lahendusega. poliitik poliitikas äh, ei ole võimalik kunagi saavutada ideaalseid lahendusi, alati on võimalik astuda sammukesi õiges suunas, õigel teel. Äh, siin on kõne all konkreetne abi äh, pagulastele ning see on juba midagi väärt ning kui siin väidetakse, et me mängime ennast Türgi kätte, siis ma ei mõista seda, need, kes meile seda ette heidavad, ma soovitan neil täpselt uurida olukorda, olukorda. Eh, me peame lõpuks ometi lõpetama lobisemise, me peame hakkama tegutsema ning eh, me ei saa loota, et Türgi üleöö muutuks. me, me peame ise jääma kindlaks oma seisukohtadele ning proua Harms, eh, tõepoolest väga paljude asjadega ei saa leppida ja väga palju on hukkamõistmist väärt Türgis, kuid nagu Jean-Claude Juncker ütles, me peame mõtlema, kuidas korraldada koostööd ning kui see mingil määral õnnestub, siis see on ju suurepärane. see võimaldab teha järgmisi samme. me ei saa olla kindlad selles, et mingeid väikesi vigu ei teki, kuid me peame liikuma õiges suunas ning kui me jätkame samas vaimus, kui me muudkui lobi-, libiseme, siis me muutume tähtsusetuks. Eh, meil on vaja konkreetseid samme selleks, et inimesi aidata, see on see, mille eest meile makstakse. Teile soovib härra Lambsdorff esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis vastama? jah, äh, härra Lambsdorff, palun. Eh, kallis Herbert eh, oletame nüüd, et see leping on hea Äh, ma, ma küll ka kritiseeriksin seda, kuid ma tõesti tunnistan, et see on samm õiges suunas äh, ning liikmesriigid peavad võtma üles äh, vastutuse kanda. Saksamaa ministeerium ütles möödunud, me oleme saatnud kaks-kolm inimest konkreetselt inimesi appi Türgi kaheksa inimest saadame veel, kolm inimest on Saksamaa politseist. kas sa saad selle põhjal öelda, et Saksamaa valitsus ei võta vastutust? Nad äh, annavad omalt poolt personali ning äh, ei saa tunnistada, et äh, Merkel jätaks Tuski ja Junckeri hätta vastus, jah, ma olen nõus, kuid liikmesriigid peaksid tegutsema kiiremini ning nad peaksid saatma rohkem personali, nad küll teevad seda, eh, kuid mitte piisavalt kiiresti. õige on see, et eh, tõepoolest eh, lubadusi tuleb täita ning kui liikmesriigid on valmis pagulasi vastu võtma, siis on see tore. kokkuvõttes on aga tähtis see, et lubatud personal tuleb ka tõepoolest koha peale saata. aitäh ja proua, proua Fajon saab sõna bi želela da bi rekla danes imamo dober äh, aitäh ma soovisin et ma saaks täna öelda et meil on türgiga sõlmitud hea leping leping mis toimib millel on korralik õiguslik alus aga kahjuks ma seda öelda ei saa hoolimata sellest et mul on järjest rohkem mulje et tegemist on halva kompromissiga ei näe ma praegu mingit alternatiivi ma sooviksin seda et see leping toimiks nii et pagulaste põhiõigusi austataks ja mitte nii et äh, me oma koostöö sellest sõltuvusse paneme, et me äh, e, e, kuuleme, et endiselt tulevad Kreeka saartele pagulased et eh, me kuuleme, et türklased saadavad süürlasi tagasi Süüriasse. Türgis on eh, umbes kolm miljonit pagulast, enamus neist eh, elab tänavatel. kui turvaline on see riik üldse enam? me teame, milline on olukord seal meediavabadusega, milline on vähemuste olukord, šokeeriv on ka olukord Kreeka saartel, kus hotspotidest saavad kinnised laagrid. pagulastel peab olema võimalus taotleda varjupaika, kus on aga meie eksperdid? nii et ükskõik, kui hea leping meil Türgiga on, selle ei kujune edukaks, kui liikmesriigid neid äh, ümberasustamisprogramme ellu ei rakenda. nii et ähm, probleemi peapõhjus on meie pool, me oleks alati juba ammu pidanud äh, tugevdama neid äh, legaalseid teid Euroopasse tulemiseks, me ei oleks tohtinud tarasid püstitada, me oleks saanud niimoodi selle inimkaubanduse peatada, inimest, naiste ja laste ärakasutamise peatada, me ei teinud seda. meil oleks vaja ambitsioonikat Dublini reformi, võib-olla oleks see ajalooline võimalus ja viimane võimalus selleks, et inimesi veenda, et Euroopa poliitikad võivad olla edukad. kas te olete nõus vastma, vastama härra Etheridge'i sinise kaardi küsimusele, palun äh, esitage küsimus, härra Etheridge. tere hommikust, aitäh, et lubate küsimuse esitada. kas te tahaksite täpsustada või siis koos oma juhi härra Pitellaga täpsustada neid asju, mida ta varem ütles. mind huvitaks teie seisukoht, kas te olete temaga nõus, et liikmesriikidest on isekas öö, otsustada, palju nad pagulasi võtavad, kas te olete nõus temaga, et liikmesriik riigid peaksid kohustuslikus korras võtma vastu teatava arvu pagulasi ning kas te olete nõus sellega, et et Briti äh, tööpartei esindaja äh, ei austa äh, ähm, rahvusriike, et see on häbiväärne. härra kolleeg, ma olen eelkõige nõus sellega, et meil on vaja Euroopa solidaarsust ja kahju on, et see ei äh, toimi. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et kõik liikmesriigid peavad võtma vastutuse, kui tegemist on mm, koorma jagamisega ümberasustamise ja ümberpaigutamise programmid praegu ei toimi, paljud liikmesriigid ei kanna vastutust Euroopa Liidus ja kuni see ei toimi, on kõik muud asjad ja lepingud üleliigsed ja Euroopa Liit läheneb tõesti väga keerulisele ja kriitilisele olukorrale. ma tõesti palun, et kõik võtaksid vastutuse proua Fatou. aitäh. alates e, märtsikuisest e, ülemkogust on e, sündmused väga kiiresti arenenud, on olnud kaks väga olulist sündmust, terrorirünnakud Euroopa Liidu pealinnas Brüsselis ja meil on olemas ka Hollandi referendumi tulemused esimese asja kohta tahaksin küsida presidentidelt, mida nad kavatsevad teha selleks, et tagada institutsioonide turvalisus, mille eest nad vastutavad ja nende inimeste turvalisus, kes, kes nendes institutsioonides ähm, töötavad ja äh, nende liikmesriikide riigipeade turvalisus, kes neid külastavad, see on väga oluline institutsioonide haldustöö jaoks ning äh, referendum Hollandis. see on meie ühise välis- ja julgeoleku ja julgeoleku kaitsepoliitiku jaoks äh, idatiival äh, problemaatiline. meil on vaja mõtteid, kuidas Venemaaga hakkama saada. me ei peaks rääkima lihtsalt Venemaaga koostöö tegemisest või sellest, et tuleb vaadata lõuna poole ja veel üks asi. see brutaalne sekkumine Poola siseasjadesse ja resolutsioon, mida täna hääletama hakatakse ja selle kohutav sisu, ma arvan, et see lihtsalt äh, pöörab inimeste tähele, juhib inimeste tähelepanu äh, kõrvale. proua Jaagonsaari soovib esitada küsimuse. puhe, puhemees. jaa, austatud äh, president, ma ei saa nüüd aru, kuidas on seoses äh, Hollandi referendum Venemaa, Poola selle teemaga, me räägime väga tõsisest äh, teemast siin, me räägime siin sellest, äh, kuidas sisserändajate voolu peatada ja kuidas inimestele pakkuda korralikud elatingimused, kas teil ei ole tõesti südant keskenduda sellele teemale, mis on kõikide Euroopa kodanike südamel. How... ma ei tea, proua, kuidas minu sõnavõttu tõlgiti erinevatesse keeltesse, ütleb proua Fatuga. aga ma arvan, et tulevik näitab, et on selge seos kõigi nende sündmuste vahel ja ma viitasin ka halduslikule võimekusele neid probleeme lahendada pärast äh, terroristlikke rünnakuid. aitäh, järgmisena saab sõna härra Lambsdorff. <laughs> Um, jah, lugupeetud daamid ja härrad ma arvan, et see kõik on õige, kui me vaatame ainuüksi maakaardile, siis me näeme, kui keeruline on olukord, me peame Türgit austama selle eest, et Türgi on vastu võtnud kolm miljonit pagulast. ta oli sunnitud seda tegema, kui me vaatame kaardile, teine pilk kaardile aga näitab, et õige on ka see, et suvi, suve tulekut arvestades peame me samuti abinõusid tarvitusele võtma. me oleme lepingu sõlminud, see on hea, kuid küsimus on selles, kuidas seda täidetakse, see, see peab toimuma humaanselt, see tähendab, et me ei tohi loobuda konkreetsetest juhtumitest, konkreetsetest lahendusest lähtumisest ning me peame tegutsema tõhusalt, see tähendab, et liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi. Saksamaa on saatnud seitsekümmend politseinikku Türgis vaja oli aga kolmsada. me peame leidma võimalusi, kuidas lubada Euroopasse sisserändajatel saabuda seaduslikult, see on oluline, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna proua Veržia. aitäh. Euroopa meelsamini poliitika äh, viib välja, kui viib välja pagulased, see on see kokkuvõte, mis äh, me saame teha me saadame tagasi inimesi ilma nende olukorda läbi vaatamata, muuhulgas saadame tagasi süürlasi, inim-, riiki, kus äh, on väga palju inimõiguste rikkusi. Ähm, me saadame tagasi inimesi, kellel ei ole vaja rahvusvahelist kaitset, äh, me saadame tagasi naisi ja lapsi, neid ei võeta korralikult vastu. Rah-, äh, ÜRO raport ütleb, et see leping pigem ohustab inimesi, mitte ei päästa elusid ja äh, keeldutakse ka ähm,, paljud vabaühendused keelduvad äh, osalema selle, selle lepingu rakendamisest. mul on häbi, mul on häbi olla eurooplane ja näha, et selliseid väärtusi nagu varjupaigaõigus äh, tallatakse jalge alla, sellepärast et keeldutakse vastu, astumast avalikule arvamusele, nii antakse järele pol-, poliistidele Äh, jah, vaja on otsida konkreetseid vastuseid, nagu seaduslikud võimalused tulla Euroopa Liitu, ei tohi lasta inimesi Vahemeres surra. Euroopa Liit on kõige ähm, rikkam piirkond maailmas, ta peab üles näitama solidaarsust, olles selle humanitaarkriisi äh, kõrgusel, mis meie äh, mandril praegu on ja järgmisena saab sõna härra Derik Abras. E suur tänu. mina räägin jah, aitäh, mina sooviksin rõhutada, kui me meil on vaja ühist Euroopa lahendust, liikmesriigid ei tohi, egoistlikult üritavad kriisi Euroopa Liidu äh, äh, kodanike äh, silmist eemal hoida ja väidavad, et need inimesed, kes Süüriast Äh, on tagasi viidud, et neil ei ole, äh, et sellega on kõik korras. tegelikult on tohutavad kannatused äh, Türgi ja Süüria piiril. Euroopa Liidul peaks olema ühine lähenemine. Türgi ei ole turvaline riik pagulaste jaoks. Türgi ei anna tagatisi pagulastaatuse jaoks, isegi et on enda riik, kodanike jaoks ei ole Türgi turvaline riik, Türgi äh, kiusab taga kurde ja teisi vähemusrahvusi, Türgi valitsus äh, tegeleb tsensori äh, kehtestamisega äh, ning see diil on lihtsalt ebaseaduslik. kui äh, sellele antakse riigi ja valitsusjuhtide Ähm, deklaratsiooni raam, siis tegelikult üritatakse lihtsalt ümber hiili-, kõrvale hiilida Euroopa Liidu mm, seadustest, muuhulgas äh, põhiõiguste hartast ja ise, jäetakse äh, kõrvale ka parlamendi eelõigused, et äh, varjupaiga ja rände küsimustes on parlamendil kaasotsustamisõigus. vaja on võtta see-, meetmeid selleks, et hinnata selle lepingu seadus, seaduslikkust vastust. aitäh. härra Frunzulika soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? kas te olete nõus vastama, härra Terri Kabras, küsib asepresident. sõna härra Frunzulikal. lugupeetud kolleeg, nagu täna hommikul siin ruumis öeldi, ei ole see Türgiga sõlmitud leping äh, täiuslik, aga tegemist on siiski sammuga õiges suunas. mida te arvate, mida Euroopa Liit peaks tegema, kui ähm, seda lepingut ei täidetaks, kui ei, äh, äh, Euroopa Liit oma kohustusi ei täidaks, siis Türgi võiks selle iga hetk üles öelda. Terri Kabras, jah, selles ongi probleem, et kõik on Türgi kätes, selles ongi probleem sest me ei saa seda lepingut üles öelda, aga Türgi saab. ja see näitab, et tegemist on äh, täiesti ebaseadusliku ja äh, võimal-, võimatu lepinguga. aitäh, järgmisena sõna proua Ferrara. suur tänu. me kuulsime et härra Tusk leiab, et tegemist on suurepärase lepinguga, tehakse kõik selleks, et tagada inimõiguste järgimine ning e, samal seisukohal on ka president Juncker. kui meil e, aga e, ei ole mingeid kahtlusi, siis me peame jätkama samas vaimus, samas aga meil on kahtlused tekkinud. me tugineme faktidele, mis äh, räägivad hiljuti aset leidnud sündmustest. me äh, tõepoolest ei pea taotlema perfektsionismi, nagu härra Tusk mainis, kuid kui me äh, soovime olukorda parandada, siis tuleb meil äh, saavutada Dublini läbivaatamine, meil on vaja Dublini tõelist toimimist äh, ning komisjoni tehtud ettepanekutes ei räägida üldse mingist humanitaarkoridorist, kuid seda on ometigi vaja, meil on vaja legaalset võimalust, et inimesed saaksid Euroopasse saabuda Dublinit tuleb muuta. me peame lähtuma põhimõttest, et suurimat vastutust kannab ikkagi see riik, kus, kuhu inimene kõigepealt saabub. ja me samas, me ei saa lubada seda, et mõnest riigist saabki ainult pagulaslaager. Türgis on juba kaasut-, ning ka mujal on kasutatud pisaragaasi eh, selleks, et inimesi ohjeldada. samas eh, me teame, et eh, kaduma on jäänud üle tuhande alaealise. Türgile on antud turvalise päritoluriigi staatus Äh, tegelikkuses aga on humanitaarolukorras väga vähe muutunud, paranemist on vähe äh, ning äh, me näeme siin müüride püstitamist Euroopas, see ei lahenda probleeme, see lükkab probleemid ainult mujale. kui me sulgeme ühe tee üle Balkani, siis tulevad inimesed üle Vahemere, jõuavad Itaaliasse ning Euroopa ei tegutse piisavalt otsustavalt selleks, et äh, rändevoogusid ohjeldada. tegelikuks põhjuseks on ju ometigi sõjad, äh, relvakaubandus, see on koht, millega on vaja äh, tegutseda, kus on vaja tegutseda, et inimesi kaitsta. härra Vaigel soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? härra Vaigel. kallis kolleeg kuivõrd ma kõrgelt hindan osasid teie fraktsiooni esindajaid, kellel on väga tugev analüütiline mõtlemine, siis eh, ma eh, räägiksin, tuleksin tagasi siiski selle juurde, mida te siin viimati ütlesite. Türgi leping sisaldab väga palju punkte eh, ning see, et sellega seoses muutub ka suhtumine Türgi Euroopa Liitu Liiduga liitumise äh, osas, siis tahaksin mina teilt äh, küsida, äh, kas selle humanitaarkatastroofi põhjuste vastu võitlemine on meie ülesanne. meie ei ole humanitaarabiorganisatsioon, meie peame leidma poliitilised lahendused jah, tõepoolest, meie oleme poliitikud ja me peame leidma poliitilised lahendused, me peame otsima lahendusi õigusloome valdkonnas. me ei ole mingi vabatahtlik eh, organisatsioon, eh, kuid me peame pakkuma välja lahendusi ning see, mida eh, on siin juba kaks aastat tehtud, need konkreetsed ettepanekud, mida me oleme kahe aasta jooksul välja töötanud, need on äh, suunatud olukorra parandamisele, äh, kuid me tegeleme humanitaarprobleemide lahendamisega, me ei ole äh, teinud midagi selleks, et piirata relvakaubandust, et tõkestada sõdade puhkemist. me peame just siin otsima lahendusi, me peame nägema, millest need rändevood on tingitud ränne on äh, nähtus, mis on esinenud alati läbi aegade, äh, kuid äh, kui see muutub massiliseks, siis on selle taga sõda ning me peame astuma sõdade vastu härra B, kaheksateistkümnendal märtsil äh, kantsler Merkel ja teised väidetavad läbirääkijad äh, tõesti andsid järele kõigile sultan Erdogani nõudmistele. Äh, lõputu uus Osmani farsi osalejad, need juhid, kes meie mandrit juhivad, allkirjastasid uue blankotšeki Türgi tuletõrje eest püromaanile. kolm miljardit eurot kahekordistati ja seda kõik maksavad kinni meie maksumaksjad. veelgi hullem on see, et türklastel on väga kahtlased sidemed islamiriigi barbaritega ja Türgi laseb edeneda eh, ülevedajate maffial ja otsustati anda kaheksakümnele miljonile Türgi kodanikule piiranguteta ligipääsu Schengeni alale. sellepärast volinik Avramopoulos eh, palus meile eile ja tsiteerin, eh, kohaneda uue inimeste mobiilsuse ajastuga. esimesel juulil saab Slovakkiast Euroopa Liidu eesistuja. Slovakkia president Robert Fitso äh, taunib seda, mida ta nimetab äh, Euroopa äh, rituaalseks enesetapuks, nagu ka Ungari, Poola ja Tšehhi juhid, ta näeb, et see globaliseerumise utoopia on läbi kukkunud. ja nüüd saab sõna härra Epitedeios. tänan mis puudutab Türgi ja Euroopa Liidu vahelist kokkulepet, siis see on määratud läbi kukkuma. Türgi ei ole põhimõtteliselt valmis tegelema inimsmugeldamise teemaga Kreeka ja Türgi vahel. paadid äh, lahkuvad Türgi rannikult hommikul vara juba Euroopa suunas samas äh, Türgi piirivalve ja ka NATO hakkavad tegutsema alles kella üheteistkümne paiku, kuidas siis on võimalik neid paate üldsegi peatada? Afganistani ja Pakistani kodanikud äh, on äh, saanud enda kätte tuhandeid Süüria võltspasse millega neil on võimalik siis vastavalt edasi liikuda. paljud äh, sisserändajad ka ei aktsepteeri seda, et Türgi on turvaline päritoluriik, nad äh, soovivad jääda Kreekasse, põhjustavad seal probleeme, nii et äh, ärgem olgem äh, silmakirjalikud, sundigem Türgit seda lepingut rakendama, mitte et Türgi saaks niisama need miljonid eurod suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, mis äh, puudutab äh, seda kokkulepet, siis siin on meil äh, eriarvamused, detailid ei ole veel täpselt teada, aga me peame rääkima ka põhjustest miks meil see leping on, me oleme olnud võimetud oma piire kaitsma ja kõik peavad oma panuse andma siin ja vastutusele tuleb võtta need, kes on ühiseid lahendusi pidurdanud. meil on siin tegemist väga hapra kompromissiga, millega kaasnevad ka väga suured finantskohustused ja materiaalsed väljakutsed. praegu on meil pretsedenditu olukord ja meil on vaja ka erakorralisi lahendusi me ei saa lubada seda, et tugevama sõna jääb peale ja me loobume oma väärtustest. täheldan, et äh, pärast üheteistkümnenda novembri Malta tippkohtumist ja kokkulepet äh, Türgiga on meil äh, võimalus põgenike probleeme rohkem rahvusvahelisele tasandile tõsta, siin on tegemist rahvusvahelise kriisiga. on väga hea ka, et nõukogu tegeleb äh, terasesektori probleemidega, me räägime siin kolmesajast tuhandest töökohast, äh, see puudutab otseselt ka minu koduriiki Poolat. põllumajanduse olukord, eriti piimandus- ja seakasvatussektoris äh, on samuti küsimus, millega tuleb aktiivselt tegeleda. ja gaasitarned peavad olema läbipaistvad ja vastama rahvusvahelistele lepingutele. järgmisena härra Fleckenstein, palun. proua president, austatud kolleegid, me oleme ju nõus sellega, et Türgiga saavutatud kokkulepe on ainult üks osa lahendusest Türgi on oluline partner meie jaoks sisserände ja põgenike küsimustes, aga vastutust kanname meie siin Euroopa Liidus. eile me võtsime suure häälteenamusega vastu algatusraporti, mis toob selgelt välja selle, mida me soovime. me tahame, et oleks rohkem Euroopa solidaarsust, rohkem seaduslikke sisserändekanaleid, Dublini menetluse ülevaatamist ja Schengeni tugevdamist ma usun, et äh, see kõik on endiselt äh, meie tööde esiplaanil. mis puudutab kokkulepet Türgiga, siis äh, see saab mõistlikult toimida ainult siis, kui vastavad eeldused on olemas. me peame rääkima ka haldamisest, juhtimisest, konkreetsest tööst, mida tuleb teha, et see kokkulepe toimiks kui äh, ma hetkel ei saa varjupaiga taotlust esitada, siis ei peaks olema võimalik mind ka välja saata. meil tuleb äh, toetada selles küsimuses oma Kreeka kolleege. küsin siin äh, komisjoni presidendilt, et kas tema oma tuhandete äh, töötajate hulgast äh, ka ei leiaks äh, puuduolevat paarisadat ametnikku, keda saata Kreekasse asju edendama, selle asemel, et kogu aeg äh, kurta selle üle, et liikmesriigid ei saada sinna ametnikke. meil on vaja pragmaatilist lahendust ja need pildid, mida me oleme näinud idomeenilt, ei ole see, mida me lahendusena näeme. vabandust, kolleegid, ma pean olema ajaga karmim. härra Lopet soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu? hästi, kolmkümmend sekundit, palun. tänan. ma sooviksin esitada küsimuse seoses Euroopa liikmesriikide kohustustega meie ametnikud on käinud põgenikelaagrites, aga keegi ei väljendanud üles soovi asuda ümber Balti riikidesse, kas me peaksime sunniviisiliselt need põgenikud enda juurde tooma? mulle ei meeldi see sõnastus äh, sunniviisiliselt, me ei räägi siin äh, sunniviisilisest äh, võtmisest, vaid sellest, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki on äh, nüüd ühiselt Euroopa Liidus ja siis ei piisa sellest, kui võetakse vastu heateod ja ei kanta koormust, see kehtib nii teie riigi äh, kui ka mm, Saksamaa kohta ja vastastikku peaksime me Euroopa Parlamendis seda tõsiasja meenutama. Äh, solidaarsus on äh, kahesuunaline liiklus. suur tänu, järgmisena üheks minutiks proua Terbesius, palun tänan, proua president. märtsi tippkohtumisel Saksamaa avaldas survet, sõlmiti kokkulepe Türgiga. Merkel vaikides on taganenud tere tulemast poliitikast ja ei tervita põgenikevoogu ja nüüd äh, sekkub ähm, Türgi äh, peaminister väga äh, tugevalt äh, Saksamaa meediategevusse, Merkel vaikib, tema enda karjäär sõltub Mer-, Merkeli karjäärist sõltub Erdogani heast tahtest ja näha, kus on tema prioriteedid. Euroopa peaks äh, ise kaitsma oma välispiire, me peaksime selle kontinendi kodanikele saatma sõnumi, et Euroopa on tegutsemisvõimeline ja me kaitseme oma väärtusi, ei pane neid läbirääkimise lauale põgenikega toimetulemine nende kodupiirkonnas oleks meie jaoks palju lihtsam ja ka rahaliselt soodsam, kui nende siia toomine, me peaksime selles osas Liibanoni, teiste selle piirkonna riikidega läbi rääkima. proua Intvelt, palun. tänan, president. loomulikult me peaksime läbi rääkima naaberriikidega, aga me ei tohi probleeme nii-öelda allhankena lahendada Euroopa Liit on äh, praegu nõrk, sellepärast et me ei lahenda oma probleeme, me ei suuda neid lahendada ja türklased saavad sellest aru. kaks tuhat üksteist äh, me pidasime läbirääkimisi härra Gaddafiga äh, sellel teemal, et põgenikke ei lastaks Liibüast siia tulla ja siis ka me ei saavutanud eriti edu. osad kolleegid on siin maininud õigust ja korda, rehtund ordnung aga see, kui me saadame Süüriasse tagasi põgenikud, siis see ei ole antud. nüüd äh, nõukogu ja liikmesriigid on äh, siin äh, tegevusetult käitunud, see on täiesti häbiväärne, et maailma kõige vabam ja kõige rikkam kontinent äh, tolereerib sellist olukorda, me muudkui räägime väga palju oma väärtustest ja räägime sellest, äh, kuidas sisserändajad äh, peavad äh, meie väärtusi austama, aga austagem siis tõesti ise ka oma väärtusi ja tagagem, et põgenikud saavad elada inimväärikalt. ja mul on tõesti väga kahju, et ma pean kolleege katkestama, aga tahan olla kõigi suhtes õiglane, härra Papadimulis järgmisena. härra Veebar ähm, ärge solvake siin Kreekat enam ja ärge levitage ebatõdesid. Erdogan paneb ajakirjanikud vangi, sulgeb ajalehtede toimetused, ta ei rakenda kokkulepet ja teie siin hoopiski mõistate hukka härra Tsiprast. Orban paremäärmuslane ei ole ühtegi põgenikku Ungarisse vastu võtnud, aga teie oma, teda muidugi kiidate oma fraktsiooni ja oma partei perekonna liikmena. Kreeka on äh, uhke rahvas, me oleme andnud tugeva ajaloolise panuse ja me ei talu seda härra Weberi poolset äh, solvangut. härra Juncker ja härra Tusk äh, ka teavad, et äh, kui rääkida kokkulepete rakendamisest, siis te olete kõik pannud Kreeka-suguse liikmesriigi õlule. meil on äh, väga suur koormus kanda lähtuvalt meie geograafilisest äh, asukohast ja Kreeka rahval on vaja rohkem toetust, rohkem solidaarsust ja mitte seda, et meid äh, peetakse veel patuoinaks. proua Sargentini, üks minut, palun tänan, president. kui inimesed kinni pidada, siis nad ei saa enam iseenda eest hoolitseda, siis tuleb neile anda süüa, tagada tervishoid, kaitsta lapsi. aga mida on teinud kakskümmend kaheksa valitsusjuhti? Nad võtsid vastu kokkuleppe Türgiga, aga unustasid äh, rakendusosa nüüd äh, põgenikud on suletud äh, Kreeka saartele, neil ei ole piisavalt äh, süüa, lapsed ja täiskasvanud elavad seal läbisegi ülerahvastatud põgenikelaagrites, ei ole süüa, ei ole arste, ei ole õiguslikku abi. kui Euroopa Liit on sõlminud sellise kokkuleppe, siis peaks olema tal piisavalt ka julgust, et seda rakendada. ei saa jätta Euroopa Komisjoni selle rakendamisega üksi, tuleb rääkida ka demokraatlikust kontrollist. kas äh, Kreeka parlament saab kontrollida seda olukorda seal saartel või on see meie ülesanne ja mis äh, ots-, juhtub siis, kui üks neljateistaastane tüdruk äh, ilma toiduta on üksinda seal laagris täis äh, mehi. kas te võtate sinise kaardi küsimuse proua Jätemägilt vastu, palun? proua Sargentini. tänan. paljud kolleegid on kritiseerinud äh, Türgi ja Euroopa Liidu vahelist kokkulepet, see ei ole täiuslik aga ma ei ole kuulnud teilt alternatiivi, mida Euroopa Liit peaks tegema. Teil võiks olla paigas selline kolmepunktiline ettepanek, et äh, mida Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid tegema, et kõik sujuks hästi ja korralikult. Äh, tänan, president, mul on ühe punkti plaan. ja see on pikaajaline ümberasustamine kolmandatest äh, riikidest ja minu kriitika ei olnud suunatud Erkutogani ja Türk, Türgi vastu, vaid äh, ma kritiseerisin seda, mida meie ei tee, ehk siis see on inimeste eest hoolitsemine põgenikelaagrites. suur tänu ja nüüd äh, poolteist minutit, härra Paksas, palun. austatud äh, president, lugupeetud kolleegid, üks kuu on kulunud sellest hetkest, kui meil oli Euroopa Ülemkogu, see aeg on suhteliselt lühike, tendentsid on aga nähtavad. selle kokkuleppe kohaselt on paarsada ebaseaduslikku sisserändajat tagasi saadetud ja osad sõjapõgenikud on Euroopasse vastu võetud. Tšehhi Vabariik on äh, ümberjagamiskvootide vastu, tendentsid ei ole positiivsed isegi kui me saame selle probleemi kontrolli alla, siis see ei ole kaugeltki veel lahendatud. meil on vaja julgeid lahendusi, välispiirid tuleb äh, sulgeda, peame ütlema ei ebaseaduslikule sisserändele, seda ei saa tolereerida ja kvoodid tuleb kaotada. ebaseadusliku sisserände probleemid äh, võivad muutuda ka majandusprobleemideks. mis puudutab nüüd Euroopa Komisjoni presidendi plaani, siis me peame selle võimalikult kiiresti rakendama ja võtma konkreetsed äh, sammud selle plaani realiseerimiseks me ei soovi selles olukorras ju veel äh, lisamajandusprobleeme liikmesriikidel peaks olema rohkem paindlikkust äh, ka näiteks käibemaksu küsimustes. ma arvan, et meil tuleb soodustada tarbimist, see oleks üheks lahenduseks majandusvaldkonnas. Salvini, palun. meil on siin äh, arutelud ähm, Euroopa toimimise teemal äh, sisseränne näitab siin mittetoimimist, me nagu tahaks sisse tuua miljoneid uusi orje, sõlmiti nüüd see kokkulepe, Türgiga kulutame kümme miljardit eurot ja see raha läheb Türgile, kes keeldub äh, tunnistamast armeenlaste vastast äh, genotsiidi. Äh, Türgi okupeerib osa Euroopa Liidu liikmesriigist äh, ja nõuab, et türgi keeles saaks Euroopa Liidu ametlik äh, keel. Itaaliasse on saabunud äh, kakskümmend neli tuhat ebaseaduslikku sisserändajat äh, ja ainult viis protsenti liiguvad edasi Euroopas on meil kakskümmend miljonit töötut, aga need ei huvita nagu kedagi härra Papadakis, poolteist minutit, ma ei tea, kas ta on siin kojas ja palun. Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kokkulepe valab äh, õli tulle erinevate kontsernide vahelises võitluses imperialistlike öö, äh, sekkumiste seerias öö, äh, Süürias Türgi äh, sekkumist äh, Süürias, Egeuse mere piirkonnas ja mujal kiidetakse, millest me siin räägime, siis äh, põgenike pingpong, tarad ja muu selline, kõik viitab sellele, et Genfi kokkulepe tuleks rakendada Euroopa Liit, vabandust, tuleks asendada Euroopa Liidu ebainimlike kokkulepetega. härra Weber, miks te alati äh, alati, alati siin poliitilised identiteedid äh, segi, te räägite, et äh, Sirisaag Euroop-, äh, Kreekas on kommunistid, tegelikult nad on uued sotsiaaldemokraadid. Te ajate segamini ka sotsiaaldemokraadid, neoliberaalid, te lausa nõuate Euroopa Liidu poolsetest eba- kohastest äh, kokkulepetest kinnipidamist, äh, NATO tegevuse toetamist, tegevuse meres ja nii edasi. Kreeka kommunistlik partei kutsub neljakümne kaheksa tunnisele streigile, et olla vastu valitsuse barbaarsetele ja töötajate vastu suunatud meetmetele. proua Krustet. aitäh, proua juhataja ma mäletan, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus ütles president Juncker, et kiirelt oli vaja leida lahendus enne kevade tulekut ja enne äh, pagulasvoogude suurenemist. see ähm, leping Türgiga on vähemalt olemas, aga väga palju on veel vaja ära teha, sellepärast et Türgi praegu kontrollib seda mängu ja kasutab ära Euroopa Liidu äh, nõrkusi piisab sellest, kui ise kohal käia, kui näha, kui halvasti toimuvad Ateenas varjupaigamenetlused. Kreekas on tõesti tegemist varjupaiga taotleja plahvatusliku äh,, arvu plahvatusliku suurenemisega ning mm, tõesti ei ole piisavalt personali ning äh, liikmesriikide poolt lubatud eksperdid ei tule. Äh, ärgem olgem naiivsed, Erdogan ei ole muidugi ka unustanud äh, pakkumisi suurendada. Äh, eelmisel äh, neljapäeval ta ütles, et Türgi omalt poolt ei tee seda, mida on lubanud, kui Euroopa Liit oma lubadustest kinni ei pea ja viidates sellega viisa liberaliseerimisele, mida liiga kiiresti lubati Türgi kodanikele mõningate Euroopa Liidu liidrite põgenemine oma vastutuse eest on skanda-, skandaalne. Prantsusmaa ei ole midagi teinud ja jätnud äh, Merkeli üksi äh, Türgiga läbirääkimisi pidama. seetõttu ei äh, tohi me unustada muid asju, mis on ka pakilised, nagu näiteks tööpuuduse vastane võitlus. räägin siin terasetööstusest, ärgem eksigem. tegemist ei ole allakäiva tööstusharu toetamisega, vaid tuleviku tööstusharu toetamisega, mille puhul on tegemist ebaausa konkurentsiga, väga kiiresti on vaja tegutseda selleks, et võidelda dumpinguga ja vaja on võtta vastu dumpinguvastaseid makse ja muid sobivaid meetmeid. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rodriguez. me peaks tunnistama, et äh, see leping Türgiga on äh, esialgne ja äh, habras ja vastuoluline lahendus. meil on vaja tegelikult Euroopa instrumenti, mis võimaldaks meil kontrolli alla võtta see olukord meie territooriumil ilma ähm, oma standardeid langetamata ja see tähendab väga selgeid prioriteete, mis on äh, ka äh, arutluse alla, võttes arvesse viimaseid komisjoni ettepanekuid. esiteks näiteks äh, peame tagama selle, et me tõesti ta-, anname varjupaika vastavalt Euroopa standarditele, teiseks, et me väldime äh, getode moodustumist äh, selleks, et edendada sotsiaalset ühtekuuluvust, aga ka selleks, et ennetada julgeolekuriske ning meil on vaja tõelist Euroopa piirikaitsesüsteemi, see ei ole mingi äh, piir või äh, joon, vaid tegemist peaks olema äh, piirivõrk, kaitsevõrgustikku, mis äh, pea- ja meil on vaja ka seda, et ümberpaigutamine toimuks korralikult ja et seda juhiksid Euroopa ametiasutused. meil on vaja Euroopa suveräänsust, me ei tohiks karta seda sõna kasutada, see on väga võimas kontseptsioon, paljud kodanikud saavad aru, et meil on vaja liikuda edasi uude faasi Äh, anda endale sellised äh, võimalused, mis tagavad meile suveräänsuse meie territooriumitel, meie standardite kohaselt ja me peaksime nägema seda ka suure investeeringuna, nii et valmistugem selleks uueks äh, etapiks. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Halla Aho. aitäh, nõukogu järeldustes on öeldud ja tsiteerin, paljud meie Euroopa vastusest äh, pagulaskriisile on juba paigas ja annavad tulemusi. tsitaadi lõpp. see on väga optimistlik äh, väljaütlemine. meie ühised meetmed, nagu näiteks ümberpaigutamise äh, süsteem, tegelikult ju te ei tööta üldse. Te-, mõningad liikmesriigid on pigem võtnud ühepoolseid otsuseid ja seetõttu on liikmes-, pagulaste voog vähenenud või siis on suunat-, suundunud mujale ma viitan eelkõige äh, sisepiiride kaitse, äh, sisepiiridel kontrolli äh, taastamisele ja mõningate ligimeelitavate tegurite kaotamisele. ma väga imestasin, miks sisepiiridel ei teostata Euroopa Liidus korralikku kontrolli aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Telitška. aitäh, president Tusk, ma pean ütlema, et ma olen nõus teie poolt öelduga, mis puudutas äh, Türgiga sõlmitud lepingut, muuhulgas ka kriitikaga. mul on küsimus, et kuidas me seirame äh, rakendamist Türgi poolel, kuidas me hindame seda rakendamist, kuidas me analüüsime ja teeme järeldusi sellest. ma tahaksin, mulle meeldiks, kui te kommenteeriksite seda. president Juncker, kaks märkust. üks puudutab äh, pagulasküsimusi, te palusite fraktsioonidelt äh, suuniseid ja tegite seda õigusega. mina ütleks, et komisjoni ettepanekus on terve rida kasulikke ja tõhusaid elemente. mina äh, tõenäoliselt võtaks need aluseks, äh, selle, äh, võtaks aluseks need, mida saab kiiresti ja tõhusalt ellu rakendada ja mis võimaldab meil Euroopa Liidul ühiselt tegutseda ja viimane märkus, Hiina, jah, vaba, õiglane kaubandus, õiglane konkurents, aga seda ei, Hiina meile ei paku ei terasetööstuses ega mingis muus valdkonnas. meie meil peaks olema võimalus oma kaubanduskaitseinstrumente palju kiiremini kasutusele võtta kui praegu. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Huntis. lugupeetud daamid ja härrad, Türgi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud leping on Euroopa Liidu ajaloos tõesti väga must lehekülg ja see on häbiks neile, kes sellele alla kirjutasid. Euroopa Liit tõesti ähm, vabastab ennast äh, probleemist, mille eest nad vast-, mille eest ta vastutab ja eirab seda, et Türgi tallab inimõigusi äh, jalge alla. Genfi pagulaskomisjon ähm, tõesti ja pagulaspoliitika ohverdati selle toimimise altarile. politsei Kreekas ja Makedoonias äh, tõesti äh, taob pagulasi jalgadega ja nüüd soovitakse avada täiendavaid läbirääkimispeatükke Türgiga äh, Äh, kui aga Kreeka suveräänseid õigusi äh, rikutakse, pidevalt Türgi lennukid rikuvad Kreeka ja muuhulgas ka erimajandustsoonis äh, toimub, toimub selline tegevus. härra Tusk, olukord on tõesti selline, et Euroopa Liidu juhtkond on tõesti jäänud kõrvaltseisjaks pagulaskriisi lahendamisel ja tegelikult tegeleb sellega Erdogan proua Lunatšek, aitäh, lugupeetud ülemkogu president, komisjoni president, see leping Türgiga ei too lahendusi Äh, siin me ei, ei ole tegelemist mitte ainult sellega, et me saadame pagulasi välja ja Türgi saadab nad Süüriasse tagasi, vaid me loobume ka vastutusest ja see tõesti ei ole meie vääriline. me peame ka Amnesty Internationali äh, kriitika tõsiselt võtma ja ma äh, teen ettepaneku, et me saadaks sinna ad hoc missiooni, et eksperdid, kodanikuühiskonna eksperdid osaleksid sellel ja vaataksid, mis tegelikult toimub, sest nii me edasi tegutseda ei saa, meil on vaja seaduslikke ja turvalisi Äh, teid Euroopa Liidu tulemiseks äh, ümberpaigutamise kaudu ning äh, me peaksime nendele liikmesriikidele, kes ei soovi olla solidaarsed, ütlema, et solidaarsus ei ole ühepoolne, ka nemad peavad pagulasi vastu võtma, aga tahaksin siin rääkida kriitikast Austria valitsuse aadressil on olnud kummaline ametite vahetus, aga see Brenneri piiri äh, sulgemine, mis oli nii kaua äh, Euroopa Liidu tõttu lahti, tõesti, äh, see solvab meie lõunapoolseid naabreid. see tõesti mõnitab igasugust Euroopa partnerlust, see piir ja ka teised piirid peavad jääma avatuks, aitäh! aitäh, enne kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale, härra Lundgrenile, pean ma ütlema, et äh, kuna meil on aega vähe, ma rohkem sinise kaardi küsimusi lubada ei saa, ma loodan, et te kõik äh, suhtute mõistvalt. Äh, meil on veel ka ja, ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Lundgren. suur tänu, proua president poliitika ülesanne on kaitsta oma riigi huve ning mina räägin praegu mitte eurooplane, kui eurooplane, vaid kui rootslane ma soovin vastu astuda sellele rumalusele, mida siin eh, koja, kojas produtseeritakse. Rootsi eh, on sellega samuti eh, seotud ning kui nüüd kõik need rändajad saabuvad meie riigi, siis me näeme, et see põhjustab kodanikes paanikat rikutakse inimõigusi, rikutakse ajakirjandusvabadust eh, ning eh, liikmesriigid ei tunnista eh, seda, et Türk seda, probleem on selles, et Türgi ei täida mingeid kriteeriumeid, tegemist ei ole isegi riigiga, mis ei kuulu Euroopasse. üheks minutiks härra De Graaf. voorzitter visumvrije toegang voor turken eh, proua eh, president eh, türklaste viisavaba saabumine euroopa liidu territooriumile on selle türgiga sõlmitud vahva lepingu tulemus ning me ei räägi seejuures üldse mitte genotsiidist, mis pannakse toime kurdi rahva kallal. me näeme Euroopa hiilivat islamiseerimist, kuid sellest ei räägita avalikult. see komisjon siin ei vastuta üldse millegi eest rahva ees. me peame takistama äh, sellist massilist sisserännet Euroopasse, äh, nad tuleb tagasi saada oma koduriikidesse. Gonzales Pons üheks minutiks. aitäh kui Euroopa Liit tahab olla inimõiguste äh, kaitsja, äh, siis tuleb seda ka teha ja mitte loobuda sellest, kui me soovime kaitsta oma muid huve siin pagulaskriisi äh, taustal me näeme, et Euroopa Liit suleb silmad tegelikkuse ees. Äh, Euroopa vaenlased äh, on need, kes ei järgi Euroopa väärtusi, me näeme, kuidas inimesed hukkuvad Vahemerel, inimesed, kes kasutavad ebaseaduslike ülevedajate abi, on äh, silmitsi suurte ohtudega ning Türgiga sõlmitud leping ei ole kindlasti lahendus praegusele olukorrale. Käesolev kriis ei kao sellega, kui me sulgeme uksed vaeste süürlaste ees ja avame uksed türklastele. eurooplane olla tähendab olla solidaarne, kuid sellel on oma hind. kui me soovime teisi õpetada, peab meil endal kodus kõik korras olema. paraku ei ole Euroopa ideaalne, kui me vaid vaatame, mis toimub liikmesriikides ning me peame olema ka enda suhtes kriitilised. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Guillaume. aitäh kokkulepe Euroopa Liidu ja Türgi vahel, ükskõik millise äh, nimega, kas see on rahuldav äh,, minu vastus on ei ja need, kes äh, selle lepingu äh, sõlmisid, kindlasti äh, üritasid seda ilusti pakkuda äh,, kinnitasid, et see on kooskõlas inimõiguste ja rahvusvahelise õigusega, aga tegelikult äh, rakendamine äh, tekitab küsimusi. ma ei ole esimene, kes ütleb, et Türki tagasisaatmine äh, põhineb esimese varjupaigariigi ja turvalise kolmanda riigi põhimõttel, aga ähm, see põhimõte Türgi puhul ei ole aktsepteeritav. nii et esimesed hinnangud ähm, arvavad, et me ei saa pigem sellega rahul olla. nii et ähm, palju probleeme on tagasisaatmisega äh, Kreekal, kuna vaja on läbi viia äh, juhtumipõhine analüüs, vaja ning äh, see äh, lepingu rakendamine ei tundu olevat kooskõlas tagatistega, mis puudutab tõhusust, kui pla-, plaani ettepanek on vähendada ükskõik mis hinnaga Egeuse merd ületavate inimeste arvu, siis kindlasti äh, tulevad inimesed lihtsalt teistest kohtadest, näiteks Liibüast äh, Itaaliasse ja seda on viimasel ajal ka näha. ja tõesti võib asi minna nii, et Euroopa Liidu väärtused saavad väga palju kannatada ja vaja on äh, kuulata kriitikuid. ma arvan, et te saite aru, et mul on rohkem kui küsimusi ja rohkem kui äh, reservatsioone selle lepingu suhtes, aga äh, kahjuks meil mingit alternatiivi ei olnud võimalik välja töötada, kuna liikmesriigid ei olnud solidaarsed. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Van Dalen. Eh, proua president, eh, Trooja hobune tuleb Ankarast. leping Erdoganiga ei toimi kuigivõrd, vaid eh, paarsada pagulast on Türki tagasi saadetud, samas kui Tür-, kui pagulaste voog Itaaliasse aina suureneb kui me lubame nüüd Türgile viisavaba sisenemist Euroopa Liitu ja edasi liikmesust, siis on siin tegemist Trooja hobusega ning äh, kolleeg Timmermans on samuti minu usalduse kaotanud viis päeva pärast äh, referendumit Hollandis lubati Ukraina kodanikele viisavaba saabumist Euroopa Liitu. kuidas on nüüd võimalik edasi liikuda, meil on vaja tegelikke konkreetseid samme pagulaste aitamiseks. aitäh, proua de Sarnas, kindlasti on meil vaja dialoogi pidada Türgiga, äh, kas või ainult selleks, et äh, lõpetaks, äh, lõpeks see kurjategijatest ülevedajate äri, aga see ei tähenda, et me ei peaks tõsiselt võtma oma vastutust, Euroopa ei tohi oma varjupaigaõigust äh, delegeerida äh, mingitele teistele riikidele, vaid äh, Euroopa peab seda õigust harmoneerima, reformima Dublini määrust ja looma seaduslikud ja turvalised juurdepääsuteed süürlastele, nagu hiljuti tegi seda näiteks Kanada. ja Euroopa ei saa oma piiride haldust delegeerida, ta peab looma tõesti piiri- ja rannikukaitsejõud süstemaatiliselt äh, viima läbi kontrolle välispiiridel, muuhulgas äh, omaenda äh, kodanike osas ja Euroopa ei saa delegeerida oma võimekust ähm, mängida rolli Süüria konflikti lahendamisel. Euroopa peab seal rohkem kohal olema ja täiel määral vastutuse võtma lõpuks ometi. aitäh! ja aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Michels. proua president, austatud presidendid, kakskümmend seitse valitsust kutsuvad Kreekat üles tegutma nii, nagu oleks Türgi turvaline päritoluriik. kakskümmend seitse riigipead sulgevad silmad selle eest, mis toimub äh, Ida-Meenas. Äh, nad ei näe, kuidas inimesi rünnatakse kummikuulidega Makedoonias. Äh, kogu solidaarsuse juures Kreeka ja kreeklastega tuleb lähtuda Euroopa kohtu otsusest Kreekas inimes, Kreekas koheldakse inimesi rikkudes inimõiguste konventsioone ning euro Euroopa ja Türgi vaheline leppe ei arvesta Genfi konventsiooni nõuetega. komisjon ja nõukogu peavad oma poliitikat muutma, muidu kaotab Euroopa poliitika oma hinge. Euroopa ja Türgi lepe ei ole lahendus, see on osa probleemist ning see ei aita Süürias alalist rahu leida. aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Erikson. aitäh ja räägin äh, rootsi keelt, äh, mis on minu emakeel, ütleb härra Erikson. Rootsis on meil järgmine vanasõna. ükskõik äh, kuidas vaadata, on tagumine pool alati tagapool. ja kui siin nüüd tahetakse Türgiga sõlmitud lepinguga ja pagulasteede sulgemisega äh, pagulaste arvu kontrolli alla saada, siis see tähendab seda, et pagulasvood lihtsalt lähevad teise kohta, Liibüasse ja me oleme tagasi jõudnud äh, kriiside juurde, mille loomisse on Euroopa panuse andnud, äh, näiteks Liibüas, äh, mis on tõesti läbi kukkunud riik ja mida siis äh, peavad tegema nõukogu ja komisjon, et Liibüa oleks toimiv riik, et mis saaks võtta ka vastutuse oma kodanike ja inimeste eest, kes tulevad äh, Liibüasse. see äh, strateegia sõlmida lepinguid Türgiga ja sulgeda piire, seda ei saa Liibüa puhul kasutada, me peame võtma suurema vastutuse proua Atkinson, eelmisel nädalal äh, kakssada pagulast Kreekast saadeti tagasi Türki ja väiteti, et see Euroopa Liidu Türgi diil oli edukas ja samal ajal tuli aga rohkem inimesi äh, Kreekasse. kas te arvate, et inimesed tõesti usuvad seda? Äh, umbes äh, viis tuhat inimest on tulnud Kreekasse viimasel ajal ja meil on väga palju juba Euroopas. kuidas me suudame järgmist pagulaste tsunamit tagasi hoida? me peame taastama kontrolli oma piiride üle. on väga murettekitav näha, et meie piirivalvurid osalevad selles fardis Ühendkuningriigil on äh, viis äh, laeva, millest äh, kaks saadeti Vahemerele, see on sümboolne žest, aga Euroop-, aga Ühendkuningriigi piirid kannatavad selle all. Euroopa maksumaksjate raha kasutatakse seda Türgile andmiseks, aga me oleks selle arvel saanud oma piirihaldust parandada, nii et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et tuleks Brexit. Grazie proua Kardiini, palun. me räägime siin äh, Türgi ja Euroopa Liidu vahelisest kokkuleppest täiesti õigusega. me räägime siin äh, millestki, mis ei ole lõplik lahendus, äh, kõik need sisserändekanalid võivad muutuda, nagu ma itaallasena väga hästi tean, leitakse lihtsalt äh, muud teed, mis äh, toovad põgenikud äh, Itaaliasse. politsei on juba konfiskeerinud äh, mitmeid kummipaate, mis on pidanud teele asuma Kreekast või Türgist. ühesõnaga kogu Vahemere piirkonnas on meil olukord dramaatiline. tuhandeid põgenikke on päästetud viimastel kuudel väidetavalt ootab Liibüa rannikul kakssada tuhat inimest, et pääseda Saksamaale. teised allikad jällegi äh, räägivad neljasaja viiekümnest tuhandest inimesest, kes soovivad jõuda Itaaliasse. meil tuleb äh, tõesti viia sisse piirikontrollid äh, ühesõnaga, kui me ei tegele sisserände küsimuse kui äh, tervikuna, siis on Euroopa see, mis lõpuks Vahemeres upub. ja üheks pooleks minutiks äh, proua Piri, palun. tänan, president. Türgi ja Euroopa Liit sõltuvad teineteisest, et põgenikekriisiga inimlikult toime tulla. aastaid me arvasime, et kriis Süürias meid ei puuduta, me eriti ei muretsenud äh, nende süürlaste saatuse pärast, kes massiivselt põgenesid naaberriikidesse, aga eelmisel aastal olukord muutus pärast seda, kui umbes miljon sisserändajat tuli Euroopa Liitu. me oleme nüüd äh, nende inimestega käitunud ebasolidaarselt, ainult väike osa Euroopa Liidu liikmesriike on võtnud üldse põgenike vastu. kokkulepe Türgiga kindlasti ei ole perfektne, aga alternatiiv oleks see, et inimese, vabandust, et in, riigid sulgeksid piirid, püstitaksid tarad, okastraadi ja inimesed upuksid Vahemeres ja see ei ole lahendus, me peame võitlema oma väärtuste eest, tegema koostööd Türgiga rahvusvahelise õiguse põhiselt ja Euroopa Komisjon peab nüüd tagama, et lõpetatakse äh, seni kehtinud äh, praktikad põgenike kohtlemisel äh, Türgis. mis puudutab nüüd Kreekast põgenike vastuvõtmist ja neile turvaliste teede loomist, siis ka see on vajalik. härra Šulik, üks minut, palun. suur, suur tänu. Euroopa Liidu sammud ja poliitika põgenike vallas eeldavad seda, et ähm, kodanikud ähm, võtavad vastu kõik selle, mida poliitiline eliit otsustab, aga tegelikult see nii ei ole. poliitikud ei peaks imestama, et järjest enam äh, kodanikke valib äh, paremäärmuslasi valimistel. meil tuleb sõjapõgenikke aidata seal, kus nad äh, asuvad oma kodumaal, mitte tuua neid siia ja antud äh, ülesannet, äh, mis me praegu ei saa Türgi meie eest äh, lahendada, kui liikmesriik ei ole võimeline ühist piiri kaitsma, siis tuleb see riik Schengenist välja suruda näiteks Itaalia või Kreeka ja see juhtub juba Brenneri läbipääsusmägedes. proua Paga Sartundua, palun. inimesed põgenevad, ohustavad oma elu. Neil ei ole võimalik äh, saatkondades taotleda seaduslikku sisserännet. siin on toonitatud, et äh, Kreeka peab äh, kinni pidama Dublini menetlustest, aga inimeste olukord muutub äh, siiski kõigest ootlimata järjest äh, hullemaks ja need, kes äh, kogu selle asja läbi teevad, ei unusta seda, kui arv, halvasti neid koheldi ja see, nad on nagu ajapomm. härra Ekk, üks minut, palun. proua president, austatud kolleegid me oleme kurval ja lootusetul ajal. me oma piire kaitstes ja Türgiga kokkuleppeid äh, sõlmides unustame, et me peaksime olema demokraatia ja inimõiguste kants. kuidas me saame olla uhked praegu Euroopa üle? Türgi rikub ju selgelt äh, põgenike, Genfi põgenike konventsiooni, aga sellegipoolest Euroopa Liit ignoreerib seda kõike, hoolimata inimõiguste organisatsioonide hoiatustest on Euroopa Liit sõlminud selle räpase inimkaubandusdiili Türgiga ja minul on tõesti juba täiesti häbi, ma olen äh, veendunud eurooplane ja Euroopa Parlamendi liige, aga ma tunnen häbi meie läbikukkumise pärast. meil on vaja teistsugust poliitikat, meil on vaja inimlikku, korrektset poliitikat, sellepärast et muidu me reedame Euroopa idee, aitäh! Uh, üheks minutiks härra Borghezio. lugupeetud uh, esinaine, tõepoolest see kokkulepe on juriidilises mõttes äh, kahtlane ja inimõiguste äh, küsimuse äh, tähtsustamine võib-olla siiski ei takista Türgit massi küüditamisi läbi viimas, see on lihtsalt bluff ja Türgi on öelnud, et ta, temast ei saa nii või teisiti Euroopa põgenikekeskust, nii et ta lihtsalt äh, suurendab äh, või võimendab Saksamaa poolt põhjustatud probleeme, on lihtne äh, ette kujutada, missuguste kriteeriumite mm, mm, põhjal tegelikult Erdogan seda lepet täita kavatseb ja Türgi on ka oma piirid sulgenud. nii et Erdogan lihtsalt šantažeerib meid ta ähvardab leping peatada, kui Amnesty äh, endiselt oma proteste jätkab. Erdogan on lihtsalt ekstremist, me ei soovi, et Euroopat vallutaksid moslemid ja ekstremistid. jah, kas äh, Ehm, nüüd on hetk teavitada teid sellest, et meil ei ole aega vabaks mikrofoniks, kuna kõnes, eh, sõnasoovijaid on väga palju, ma võtan teie eh, kõned kirjalikult ja nüüd saab eh, pooleteist minutiks sõna härra Prokk. proua president, härra minister, härra komisjoni president, ma tahaksin komisjoni tänada selle kokkuleppe sõlmimise eest. kui me soovime, et Euroopasse tuleb vähem migrante ja et ainult õigustatult äh, siia tullakse, kui me soovime, et inimesed ei upuks, siis tuleb selline diil teha. meil on oluline meeles pidada, et viimasel kolmal, kolmel-neljal inimesel äh, aastal tuli Jordaaniast Türgisse miljoneid inimesi, oluliselt rohkem inimesi kui meil, nad äh, seal inimesed, äh, seal hoolitsetakse inimeste eest palju paremini, seal nad saavad süüa, seal saavad lapsed koolis käia, me peame tagama, et inimesi koheldakse inimlikult, me peame võitlema Türgi ja Liibüa piiri peal inimkaubitsejate vastu. kui me seda ei tea, tee, siis saame me inimesi ainult päästa Eh, meie eh, välispiirid ei toimi, kui eh, inimesed on juba merele läinud. minu arvates peame me mõistma, et Türgiga kokkuleppe mittesõlmimisel sõlmivad, satuvad ohtu kõik riigid Euroopas. seetõttu peame me rääkima oma naabritega. me peame küll Türgiga rääkides Äh, silmas pidama ka inimõigusi ja sõnavabaduse rikkumist ja nii edasi. me peame kaitsma äh, inimõigusi, Türgi peab ka täitma kõik need eeltingimused, aitäh. aitäh, nüüd üks minut, proua Sipel. aitäh. kokkulepe liikmesriikide poolt Türgiga ei ole õige vastus põgenike olukorrale jah, meil on vaja koostööd kolmandate riikidega, ka Türgiga, aga liikmesriigid ei saa oodata seda, et Türgi asendab äh, solidaarsuse nappust äh, liikmesriikide vahel. nüüd ehitatakse hiiglaslik müür ning ainult Süüria põgenikud saavad kaitsestaatuse õiguslikult ähm, äh, tõhus kokkulepe Türgiga saaks toetada Euroopa Liidu strateegiat, aga sellist meil ei ole. meil on siin põgenike jagamise strateegia liikmesriikide vahel, meil ei ole äh, aga korrektset jagamisskeemi ning liikmesriigid ei näita üles omavahelist solidaarsust. Türgi ja äh, liikmesriigid mõlemad peavad põgenike küsimuses ähm, äh, rohkem pingutama. suur tänu, nüüd proua Forod, üks minut. kolleegid, teras on võtmetähtsusega sektor, ohus on töökohad ning kiireloomuliselt tuleb tegutseda. me peame mõistma ka selle sektori mõju teistele sektorile, dumpinguvastased meetmed on hädavajalikud ning ECR-i fraktsioon ning Ühendkuningriik on valmis siin tegutsema rände küsimuses lihtsat lahendust ei ole. Türgiga tehtud kokkulepe ei ole täiuslik, aga sellest võib olla kasu. eriti Schengeni riigid vajavad pikema perspektiivi kavasid, lõhkumaks rändeteed, mida kasutavad ära inimkaubitsejad. aga Euroopa Liit ei saa lubada endale lõputut raha loopimist kolmandate riikide suunas ning selle lubamist, et viisarežiim nende suhtes leevendub Ühendkuningriik ei ole Schengeni tsoonis ning tuleks lõpetada Briti inimeste hirmutamine äh, sellega, milline on Türgiga kokkuleppe mõju äh, Suurbritanniale. sisserändajad ei ole äh, kurjategijad, aga terroristid võivad olukorda ka ära kasutada. me elame üleilmastuvas maailmas ning me oleme tugevamad, kui me töötame kuritegevuse vastu üheskoos. suur tänu, järgmisena proua Kalb Pelts, poolteist minutit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 küsisid minu valijad minult, kui palju kordi me oleme juba seda kõike käsitlenud ja kus on tulemused. tegemist on äh, mõistliku kompromissiga, mis on ka väga hästi ajastatud. loomulikult oleks saanud teha paremaid otsuseid, kuid antud olukorras oli see otsus ainuõige Äh, mis puudutab äh, Lääne-Balkani äh, teed, siis me ei saa lasta lihtsalt seal piirkonnas inimesi kontrollimatult liikuda, ma arvan, et oli hea mõte need inimsmugeldajate trajektoorid kinni panna. ja see otsus tehti selleks, et tagada viiesaja miljoni eurooplase eh, julgeolek. ja vaatame nüüd seda kompromissi, mis, eh, milleni jõuti koos Türgiga, loomulikult ei ole see eh, perfektne, võib-olla nad ei suuda kokkuleppest alati kinni pidada, seetõttu tuleb neid, tuleb tagada piisav järelevalve. härra Erdogan ütles midagi väga huvitavat äh, selle kohta, kuidas ta kavatseb lepingust äh, kinni pidada. registreerimissüsteem mm, tuleb äh, reformida, tuleb tagada haridus ja tervishoid keskustes, seda tuleb tulevikus silmas pidada. nüüd saab sõna härra Mares. Thank you, president, I share of course many of the aitäh, loomulikult äh, ma jagan siin äh, väljendatud muresid inimõiguste teemal, kuid äh, olgem ausad, see kokkulepe rajaneb solidaarsusel, seega on minu esimene küsimus nõukogu presidendile meie libe komisjonis, mida ma juhtisin, juhin. on meil Martin Vervey öelnud, et et äh, keskustes on väga palju äh, probleeme ja seega äh, võttes arvesse seda, mida me siin äsja kuulsime, ja kõiki neid organisatsioonilisi küsimusi, siis kas on arvata, et liikmesriigid tõesti lõppkokkuvõttes annavad vahendeid selleks, et selle olukorda, olukorraga toime tulla ja et inimõigused oleksid ka tava, tagatud ja kokkuleppest peetaks kinni? aitäh, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna äh, kolleeg Nigel Märer. kõigepealt äh, Äh, loomulikult tuleb tõdeda, et on tehtud edusamme selle kriisi haldamisel ja äh, sooviksin tänada komisjoni nõukogu äh, esindajaid, kes on selles protsessis osalenud ja nüüd peame vaatama tulevikku, tagama, et ka need head tulemused Kreekas, nende tulemuste eh, saavutamine jätkub ja selles suunas liigutakse edasi ja me peame leidma eh, lahendusi, pakkuma lahendusi, eh, niisuguseid lahendusi, mis on juba mujal toimunud. nüüd paar Äh, sõna majanduse äh, kohta. paar päeva tagasi mainisin, et mulle tundub, et poliitilised probleemid on tegelikult suuremad kui majanduslikud ja ma arvan, et see on õige. kuid äh, majanduspoliitikas tuleb ka pidada kinni teatud suundumustest, valitsused peavad kinni pidama oma lubadustest, peavad läbi viima reforme, meil on maksunduses äh, väga kindlad plaanid, samuti ka suhetes Hiinaga ning äh, nende küsimuste lahendamine on meie tulevikku silmas pidades väga oluline, ma loodan, et äh, te võtate seda kõike väga tõsiselt täna. aitäh, nüüd saab sõna proua Garcia pooleteistkümneks minutiks. aitäh oleme kuulnud siin täna äh, palju rahulolevaid äh, avaldusi seoses äh, Türgiga sõlmitud kokkuleppega. härra Tusk, kas te ei arva, et kõigepealt tuleks Augeiase tallid puhtaks rookida? tuleks siiski tõdeda, et möödunud kuude tulemus tegelikult oli täielik läbikukkumine ja seetõttu äh, sõlmitigi Türgiga see äh, kiireloomuline kokkulepe. ja Euroopa häbist rääkimine tegelikult aitab riigijuhtidel ka varjata enda võimetust oma lubadusi täita, näiteks võtkem Hispaania rahvai valitsus on võtnud vastu kaheksateist pagulast seni ja ma arvan, et seda võib nimetada äh, Äh, ebapädevuseks, kui me räägime sadadest tuhandetest inimestest, kes põgenevad sõja ja surma eest, on äärmiselt oluline, et riigid äh, rakendaksid solidaarsuspõhimõtet ja äh, peaksid oma lubadustest kinni. ja meie so tulevik on ohus, me ei saa lihtsalt oma tulevikku rajada inimeste kannatustele. härra Randžel, palun suur tänu juhatajal. see, mida mina tahaksin siinkohal äh, selgelt välja öelda, äh, puudutab seda, et me peame inimõigustest kinni pidama ka selle rändekriisi jooksul. me peame toetama inimõigusi ja loomulikult on meil vaja põgenikuprobleem äh, lahendada, eriti neid Euroopa Liitu vastu võttes, me peame üles näitama solidaarsust, see on väga oluline seega see lepe vist äh, Türgiga ei ole hea äh, lepe, aga ta on vastuvõetav ja see on äh, viis, kuidas me saame aega juurde selleks, et leida tõhusamat lahendust. seega kui siin parlamendis me kritiseerime Portugali valitsust paljudel asjalikel põhjustel, maksundus- või majanduspoliitika, mis on täiesti kahetsusväärsed, siis peame me Portugali valitsust kiitma ka näiteks rändekriisi osas. meie Portugalis oleme juba üles näidanud seda, et me oleme valmis vastu võtma lisaks äh, nelja tuhandele pagulasele kuni kümme tuhat ja tuhat kakssada viiskümmend võiksime me vastu võtta juba sel nädalal. senini Portugal ja Portugali vabaühendused ja valitsus on üles näidanud äh, Äh, head näidet ja teised peaksid selle järgi käituma ja seega aitaks olukorda parandada. ja järgmisena härra Maiden Holzer, palun. aitäh. oluline on, et sellel tippkohtumisel saavutati ka tulemus, sest meil tõesti ei ole alternatiivi, kuigi see kokkulepe on keeruline ja sellel on omad ohud ning Schengeni äh, ala ei saa toimida ilma tugevate välispiirideta. selline kokkulepe oleks pidanud sõlmitama varem ning loodetavasti kõik areneb edasi nii, nagu soovitud. samas on ka kõhklusi, selle ellurakendamine on keeruline, vähe on personali ning teiseks ähm, tuleb võtta tõsiselt ka inimõiguste organisatsioonide väiteid, et äh, rikutakse inimõigusi ähm, süstemaatiliselt Erdogani poolt. samuti peab olema selge, et see on alles esimene samm ning meil on vaja suurt lahendust ja see suur lahendus tähendab seda, et me peaksime prioriteediks muutma ait-, äh, päritoluriikide aitamine ning peame lõhkuma need äh, rändekoridorid. aitäh, järgmisena härra Karas, poolteist minutit. daamid ja härrad siin on väljendatud mitmeid põhjendatud muresid, aga ma esitan küsimuse. kuidas oleks arutelu läinud siis, kui mingisugust kokkulepet Türgiga sõlmitud ei oleks, kui komisjon ei oleks tehtud mingisugust ettepanek, ei oleks teinud ühte eh, ettepanekut ühtse asüülipoliitika kohta, kui komisjoni strateegiat majanduskasvu ja, ja tööhõive kohta ei oleks heaks kiidetud. kui järjest suurem natsionalism, egoism ning solidaarsuse langus oleks valdav, kas eh, siis kontrollitaks veel rohkem meie, meie piire ning eh, Euroopa eh, nõrgeneks veelgi, seda ju keegi ei soovi. see ilma kokkuleppeta oleks meil veel rohkem kannatusi, veel rohkem tarasid, veel vähem Schengenit. me ei soovi äh, ju seda, me soovime, et äh, piirid jääksid Euroopas avatuks ning daamad ja härrad, see kokkulepe toimib ainult siis, kui hoitakse kinni rahvusvahelise ja Euroopa õiguse põhimõtetest, kui garanteeritakse inimõigused, kui kõik liikmesriigid täidavad oma kohuseid kuigi äh, kokkulepe Türgiga ei ole lõplik lahendus. see on lihtsalt üks näide. meil on vaja lahendusi ka Euroopa Liidu sees. aga kahjuks pole nõukogu selliseid lahendusi välja pakkunud. suur tänu, järgmisena proua Toia, üks minut. suur tänu. see kokkulepe on sündinud vajadusest sellepärast, et mõned riigid ei äh, kanna oma vastutust me peame vaatama nii seda, kuidas asjad on korraldatud Kreekas ja ka Türgis, Euroopa peab selle eest vastutama, me ei saa lihtsalt oma käsi puhtaks pesta ja öelda, et tegemist on Türgi ja Kreeka probleemiga, see on meie kõige probleem. me räägime siin naispõgenikest ja lastest, me oleme kuulnud jutte ekspluateerimisest ja alandamisest nendes laagrites ja meie kohustus Euroopas on reageerida, meie moraalne äh, Äh, vastutus. me tahame seda, et erakorralise vastuvõtukeskusi juhiks Euroopa, meie oleme need, kes vastutavad ja meie peame tagama selle, et inimõigusi austatakse. me näeme olukorda, et üks äh, uks avaneb ja te, üks sulgub, teine avaneb, Itaalias oleme viimastel päevadel äh, merelt päästnud tuhat inimest seega me leiame, et me peame solidaarsust ja koostööd üle, teist minutit, proua Suitsa, palun. suur tänu, lugupeetud äh, president Tusk, lugupeetud volinik, tänane arutelu ning see kokkulepe Türgiga õigustavad seda lähenemist, et poliitika äh, lähtub äh, võimalustest, tegemist ei ole ideaalse täiusliku lahendusega, nagu teie ütlesite, aga see on konkreetne samm, sest nagu kolleeg Karas ütles, mida me täna arutaksime, kui äh, meil ei oleks seda kokkulepet me teame, et Türgi ei ole ainus lahendus, me teame, et Türgiga on ka probleeme. me võime küsida, kas äh, Türgi on usaldusväärne partner, me teame, millised on probleemid meedia ja vähemuste valdkonnas, aga ilmselgelt me peame tegutsema ja minu arvates peaksime selle leppega edasi liikuma. meil ei ole piisavalt võimekust, piisavalt ametnikke Kreeka-Türgi piiril, aga ma arvan, et me peame üles näitama solidaarsust me oleme algusest peale öelnud, et meil on vaja solidaarsust ja vastutust. meie vastutus on pakkuda lahendusi, Balkani eh, marsruut on kinni, see on väga hea lahendus, aga samas Vahemeri on üha enam kasutusel ning äh, okastarade püstitamine ei ole lahendus, me ei saa seda püstitada merele, minu arvates peaksime me edasi liikuma, aga Türgi ei ole ainus lahendus, me peame jätkama, mul on ainult üks küsimus härra Tuskile ja see on järgmine. kuidas me seirame selle leppe rakendamist ja kuidas äh, äh, kolme miljoni kasutamist? järgmisena proua Valenciano, palun. suur tänu härra Tusk, ülemkogu president, see kokkulepe, mis Türgiga on allkirjastatud, tähendab seda, et äh, valitsused taganevad oma vastutusest üheskoos. Nad on juriidilise, poliitilise ja eetilise vastutuse kõrvale jätnud ja kõigi nende kolme valdkonna puhul me toetame leppeid kolmandate riikidega, aga me ei ole rahul sellega, kui me oma vastutusest loobume. me keerame selja põgenikele ja me ei tee mitte midagi, vaid seda, et olukord lihtsalt suunatakse väljaspoole ilma igasuguse kontrollita kohustuste osas, mida Euroopa kodanikud tahavad, et nende valitsused täidaksid. ma sooviksin äh, siin viidata konkreetselt lastele, keda me ei kaitse. Nad vajavad kaitset enam kui keegi teine ja härra Tusk, see on ebaseaduslik. suur tänu, poolteist minutit, härra Kefaloogianis. suur tänu, juhataja kaheksateistkümnendal märtsil, kui me ei oleks seda lepet äh, saavutanud, äh, siis oleks me väga tõsises mures. aga see on ainus positiivne noot, Euroopa Liidu-Türgi kokkulepe on keeruline, kompleksne ja ebaselge, äh, seda murettekitavalt. rahvusvaheline Euroopa teema on muutunud kahepoolseks teemaks Kreeka ja Türgi vahel, Euroopa piirid on edasi liigutatud Äh, Kreeka põhjapiirile Idomeenisse ja naaberriikide piirid on suletud. me räägime siin tohutust äh, rahahulgast, aga me ei ole midagi teinud inimkaubitsejate võrgustikega, me ei ole suutnud tagada seda, et inimesed Põhja-Aafrikast, kes maksavad kolmkümmend eurot selleks, et Türki jõuda ja ilma viisata saavad Kreekasse tulla ja Euroopa Liitu ilma igasuguse viisata meil ei ole äh, rändevõrgustikku nii, nagu äh, direktiivides ette nähtud on. viiskümmend kolm tuhat põgenikku on äh, Kreekas kinni ja väga keeruline on see probleemile lahendust leida. ainsana äh, suu-, saame pakkuda lõimimist Euroopasse, meil on vaja rannikuvalvet, me peame tugevdama demokraatlikke institutsioone, me oleme üles näidanud nõrkust, kui Jordan ja Liibanon suudavad vastu võtta kolm miljonit põgenikku, Türgi võtab vastu samuti suure hulga, aga Euroopa ei suuda korraldada miljoni põgeniku elu väärikal viisil. aitäh, üks minut, härra Navrides suur tänu, proua juhataja. see arutelu toob meid tagasi ühe Euroopa Liidu põhiprobleemi juurde. me lepime asjades kokku, aga me ei rakenda neid. Türgiga on sellest saanud juba traditsioon kakskümmend aastat taga, ajas tagasi minnes näeme me, et Türgi ei rakenda kõike seda, milles on kokku lepitud ei täida oma kohustusi Euroopa Liidu ees ja rikub äh, põhiõigusi Türgis ja sealhulgas äh, seda, äh, mis puudutab Küprose küsimust kui me oleme öelnud, et me ei tohi ohverdada Küprost ja kuuldes siin, et härra Brock ütleb, et me jätkame inimõiguste hukkamõistmist Türgis, siis andke andeks, see on lihtsalt tühi õhk millal me tõesti võtame vastu otsuse, et loobuda Erdoganiga lepete sõlmimisest ja peame kinni õigusriigi põhimõttest, mis on Euroopa Liidu aluseks. proua Niibler, palun üks minut. aitäh, proua president, austatud volinik, austatud nõukogu president, daamid ja härrad põgenikekriis on üks suuremaid väljakutseid Euroopa Liidu ees Türgiga tehtud kokkulepe on oluline samm, mitte äh, kõige tähtsam, aga üks oluline samm lahenduse leidmiseks. me peame võitlema kuritegevuse ja ebaregulaarse sisserände vastu ning kasu oleks ka sellest, kui kaitstaks tugevamini Euroopa välispiire, seetõttu toetama seda kokkulepet. miinuspoolele võib äh, tuua selle, mida Türgi teeb, ma ei, ma ei maini, ma ei pea siin silmas seda kuute miljoni, miljonit, minu arvates see on hästi investeeritud raha. me peame otsustama öö, ka öö, Türgiga, Türgi liitumise üle, meie fraktsioon leiab, et Türgil peaks olema selline priviligeeritud partnerlussuhe Euroopa Liiduga, mitte täisliikmelisus ma arvan, et sellest saame veel intensiivselt rääkida, see teema on samuti kriitilise tähtsusega. suur tänu, härra Stanisev. proua president, kolleegid. viimastel nädalatel oleme me kuulnud erinevaid tõlgendusi kokkuleppe kohta Türgi Vabariigiga, mõningad nendest on üsna äärmuslikud. on öeldud, et Euroopa Liit on kapituleerunud, on müünud oma hinge kuradile et lahti saada põgenikest. aga põhimõte on tähtis, see oli kasulik ja vajalik kokkulepe. üks põhjus selleks on see, et meie liit on ise üsna nõrk ning ei suuda oma otsuseid ellu rakendada ning siin ongi nüüd kõige tähtsamad üksikasjad, kuidas see kokkulepe ellu rakendatakse ka rahaliselt. me peame aitama põgenikke seal, kus neid on kõige rohkem ja kus nad on Süüriale kõige lähemal, see tähendab Türgi, Liibanon ja Jordaania. teiseks, me ei saa äh, kaubelda inimõiguste, demokraatia ja sõnavabadusega. ning kolmandaks, mis on kõige tähtsam, see kokkulepe on andnud meile natukene hingamisruumi, et äh, paika panna omaenda ühtne põgenikepoliitika. mitte millestki e e muust ei ole kasu, kui me seda ei suuda teha. härra Kelly, tuleb tunnistada, et mõistan ja imetlen mõneti presidente Tusk ja Junckerit selle kriisiga tegelemise puhul. ja tõepoolest, nad on näidanud üles julgust ning äh, liidrivõimekust. humanitaarseisukohast on vastuvõetamatu küll, et põgenikud saadetakse tagasi, aga oluline samas on meil kontrollida oma piire ning äh, tuua lõpuks kord meie meredele kui, võtame siin sellise näite, et kui kõik võiksid siia parlamenti sisse jalutada ja siin sõna võtta, millal soovivad, siis tekiks kaos. sama kehtib ka rände kohta. president Juncker tõi välja väga olulise aspekti, see kuus miljardit Türgile, ta ütles, et see ei lähe Türgile, see läheb põgenikele. Nende toiduks, peavarjuks, hariduseks. see on meedia poolt täiesti ära unustatud ning lõpetuseks ütles ta ka, et Euroopas on kakskümmend kaks miljonit töötut ning me peame hakkama ka neid eh, lõpuks ometigi aitama, aitäh! suur tänu ning nüüd üheks minutiks härra Sorinio. härrad presidendid, nõukogu kinnitas kokkuleppe Türgiga meie välis- ja kaitsepoliitika prioriteetide puhul on oluline ka põgenikekriis. samuti tuleb tugevdada äh, meie investeeringuid struktuurset, struktuuri ja välispoliitikasse. me peame tugevamini toetama oma siseturgu ning äh, parandama meie liidu kapitaliturgu ning samuti peavad liikmesriigid ise äh, ellu rakendama need äh, otsused, mille nad on ju vastu võtnud. Portugal ei oota, me oleme äh, võt-, kavatseme vastu võtta kaks korda nii palju põgenikke, kui me lubasime, me panime paika ka uued reformikavad. seda tulebki teha, selline on hea eeskuju ja ka teised liikmesriigid peaksid sellist eeskuju näitama. suur tänu nüüd, härra Hökmark, üks minut. suur tänu mõned inimesed soovivad siin lõhestada Euroopat. põgenike väljakutse on pikema perspektiivi väljakutse ning meil võivad olla erinevad seisukohad selle kohta, kuidas seda probleemi lahendada ning me võime kritiseerida erinevaid lahendusi võib-olla seetõttu, et ükski lahendus ei ole täiuslik. aga kui me ei tegutse üheskoos, ei saavuta me midagi. ja see oleks moraalselt häbiväärne ka nende inimeste suhtes, kes põgenevad vägivalla eest. ning see on häbiväärne ka nende inimeste jaoks, kes soovivad, et me ei täidaks oma kohustusi, et me oleks lõhestunud. teiseks, Ukraina. kui me keerame Ukrainale selja, kui me avame ukse pimeduse jõududele, mis äh, õõnestavad Euroopa stabiilsust, siis minu sõnum komisjonile ja nõukogule on jääge Ukrainale lähedaseks, toetage teda ühtse Euroopana, aitäh. suur tänu, üheks minutiks nüüd härra Andrulakis. suur tänu. kuu aega tagasi rääkisime me tulevasest kokkuleppest Türgiga ja mainisime, et seal on õiguslikud lüngad, aga nüüd anti Erdoganile võimalus meile survet avaldada ja nõuda järjest suuremaid meiepoolseid järeleandmisi. nüüd väidet-, väidab härra Erdogan, et Saksamaa koomik on teda solvanud ning viib seda kohtu ette. tõsi on aga muidugi see, et põgenikevood on vähenenud mitte sellepärast, et Türgiga sõlmiti kokkulepe, vaid sellepärast, et piir Kreekaga on nüüd kindlam. samas unustatakse, et palju, väga palju inimesi on jäänud justkui lõksu Kreekasse. me peame tõesti üles näitama solidaarsust, Euroopa ülest nägemust. mõned aga ei soovi neid, sellist lahendust elu rakendada, sest nad soovivad Euroopalt ainult seda, millest neile kasu on, selliste etnopopulistide vastu peame me samuti võitlema. proua Perez nüüd üks minut proua Perez, suur tänu. Euroopa Liidu ja Türgi vahelise kokkuleppe kohta on juba kõik äh, ära öeldud, tahaksin nüüd puudutada kahte punkti äh, nimetatud järeldustest. Euro-, kahekümne esimesel äh, juunil peaks tulema kõne all majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine ja sõltumata äh, Ühendkuningriigi äh, referendumi tulemustest, mida me soovi, soovime, et see oleks positiivne, oleme me äh, olukorras, kus me peame selle küsimusega prioriteetsena tegelema. me oleme liiga kaua viivitanud ja Euroopa Liidu seda sammast tuleb tugevdada. teiseks mäetööstus ja õnneks äh, äh, on leitud, et olukord on äh, väga keeruline ja Hollandi eesistuja peab võtma jõulisi meetmeid, kaitsmaks meie tööstust, et oleks vastuseid, mida eurooplased ootavad. suur tänu, nüüd saab sõna härra Mamikins üheks minutiks lugupeetud härra Tusk, lugupeetud mm, komisjoni eh, esindaja, ma olen loomulikult eh, selle eh, kokkuleppe poolt, kuid kui sellest leppest kinni ei peeta, siis ähvardab meid tohutu pagulaste sissevool ja samuti Türgi ootab viisavabadust ja mulle tundub, et kaks koma viis eh, miljonit inimest Türgis vajavad siiski eh, palju abi. eriti on eh, märke sellest, et Türgi on mänginud väga olulist rolli Daeshi ja muude äh, rühmituste tegevust, tegevuse toetamisel on, ta on olnud sellest teadlikud, nii et ma pean väga oluliseks, et me suudaksime jõuliselt oma väärtustest kinni pidada. aitäh, nüüd saab volinik Avramopoulos sõna vastuseks meie arutelu kokkuvõtteks, palun. tänan, madam president. Valdo, uh, president Tusk, dear all aitäh! kõigepealt tahaksin tänada teid teie sõnavõttude eest, paljud äh, nendest äh, olid kooskõlas ka komisjoni seisukohtade ja eesmärkidega. selgitaksin paari aspekti. meie suhted Türgiga ei põhine vastuseisul, mis tuleneb võimudünaamikast. me leppisime kokku lahendamaks ühiselt üks probleem nii Euroopa kui Türgi on suure surve all. meie ees seisavad ühisugused, ühesugused väljakutsed. koostöö on hädavajalik. hea, et Türgi äh, võtab seda kokkulepet kui katalüsaatorit meie suhete äh, parandamiseks ning Euroopale lähenemiseks Äh, liitumispeatükkide avamine ei ole järeleandmine meie demokraatia põhimõtetele, põhimõtetes. otse vastupidi, see on võimalus Türgile läheneda Euroopa standarditele. demokraatlikud väärtused, õigusriik, sõnavabadus, vähemuste õiguste austamine ning Küprose küsimuse lahendamine on tähtsad Euroopa huvides on, et meie naaber Türgi on demokraatlik ja stabiilne ning Türgi huvides on, et Euroopa Liit on nende stabiilne toetav partner. see kriis on toonud meid üksteisele lähemale vastastikuse mõistmise õhkkonnas. nüüd tuleb näidata, et me võtame oma kokkuleppeid ja lubadusi tõsiselt. me jälgime, et kõiki selle kokkuleppe aspekte täidetaks vastavalt Euroopa ja rahvusvahelise õiguse normidele, ärge selles kahelge. näiteks Türgi võimud on vastu võtnud õigusakti kaitsmaks süürlasi kui vähemust. me ütlesime neile eraldi, et on vaja tagatisi kõigi nende jaoks, kes vajavad kaitset, olgu nad süürlased või mittesüürlased. viisarežiimi liberaliseerimine. kolmkümmend viis seitsmekümne kahest nõudest on täidetud. aga komisjon on väga selgelt välja öelnud, et viisarežiimi liberaliseerimine on võimalik ainult siis, kui kõik kriteeriumid on täidetud ning Türgi teab seda. ja ta teeb jõupingutusi selleks, et kiirendada nende kriteeriumite täitmist. Nad soovivad juuniks kaks tuhat kuusteist saavutada selle, et äh, viisarežiimi on võimalik liberaliseerida. kokkuleppe tulemusena on tagasi saadetud kolmsada inimest, kes ei vasta äh, varjupaigatingimustele ning seitsekümmend viis inimest on toodud Türgist siia. see on alles algus. järgmisel nädalal annab komisjon täpsemalt aru kõikide kokkuleppe elementide ellurakendamise kohta aga ütleksin seda, see kokkulepe on oluline samm pikema perspektiivi suhete parandamise suunas. oluline on üksteisele läheneda ka väärtuste valdkonnas, nagu ma juba varem ütlesin. samal ajal tegeleb komisjon äh, ka Kreekas kohapeal väga aktiivselt selleks, et toetada äh, Kreekat vastuvõtusuutlikkuse parandamisel, tagamaks, et haavatavad põgenikud nagu lapsed ja naised, äh, et neid koheldaks ka inimlikumalt. meie inimesed on seal kohal. Nad tegutsevad igal pool Kreekas saartel ja maismaal ning see on meiepoolne abi Kreeka valitsusele, Kreeka võimudele. liikmesriigid peavad jätkama Kreekasse saabunud põgenike ümberpaigutamist, seda ma ütlesin siin kohes juba täna kõik liikmesriigid peavad öö, täitma oma kohust. Kreekasse on jäänud kinni üle viiekümne tuhande inimese ning vähemalt seitsekümmend viis protsenti vastavad ümberpaigutamise kriteeriumitele. seda on öeldud juba ennem kahekümnendat märtsit. vaatame ka teisi rändekoridori, koridore. Liibüast Itaaliasse liikuv koridor näitab, et olukorda ei saa parandada ennem, kui on lahti saadud inimkaubitsejatest, nii lihtne see ongi. seega me peame siin silmas pidama suuremat pilti. samal ajal peame jätkama poliitilisi jõupingutusi, toomaks tagasi poliitiline stabiilsus Süüriasse ja Liibüasse. see tähendab ka seda, et me peame ellu rakendama lõpuks kokkuleppe Euroopa piiri ja rannavalve kohta Teie koda on vastu võtnud ka selle raporti ning on heaks kiitnud ajakava, me ei saa aega raisata. tõepoolest, suvi on juba peaaegu käes. see tähendab, et me peame tugevdama seaduslikke rännukoridore ja lahti saama ebaseaduslikest ning ma tahaksin tea-, tänada äh, teie koja liikmeid, kes meid siin toetavad. ümberpaigutamise, äh, paigutamine on äh, kriitilise tähtsusega, peamiselt praegusel hetkel Türgist, aga ka Liibanonist ja Jordaaniast, kus on sadu tuhandeid põgenikke. ma olen seda juba varem öelnud, kui me tõesti soovime lahti saada ebaseaduslikest koridoridest, peame me avama seaduslikud aknad. Euroopa kindlus ei ole ei soovitav ega teostatav. lihtsalt seetõttu, et öö, kui inimestel on põhjust põgeneda, siis nad ka põgenevad ning nad üritavad Euroopasse jõuda ning see ei ole mitte ainult moraalne ja õiguslik kohustus aidata inimesi, kes on hädas, vaid me peame ka tagama, et meie poliitilised meetmed on tulevikukindlad. me peame tagama korrapärase, seadusliku ning kontrollitud inimeste liikumise kolmandatest riikidest nende puhul, kes on hädas ja vajavad kaitset. siin mainiti ka Dublinit. me ei soovi mingisugust kosmeetilist reformi. president ütles seda, seda selgelt välja. me peame reformima Dublinit nii, et solidaarsus ning võrdne kohustuste äh, kandmine on süsteemi sisse kirjutatud, praegune süsteem ei ole jätkusuutlik. me kõik teame, et lihtsaid lahendusi ei ole. aga üks asi on kindel, me peame töötama üheskoos ning mitte üksteisele vastu Euroopa Liidu institutsioonid, liikmesriigid peavad silmas pidama siin ka meie suhteid meie naabritega, aitäh! suur tänu, härra volinik! kolleegid, ennem kui ma annan sõna nõukogu presidendile, siis palun need inimesed, kes veel siin koridorides liiguvad, kuulake ka meie arutelu. president Tusk, teil on sõna. Eh, suur tänu meie arutelus on mitmeid aspekte, millele ma tahaksin viidata. esiteks äh, ümberpaigutamine. ümberpaigutamine on ja saab olema üks põhielemente äh, Euroopa lahenduse osas sellele kriisile ja sellega seoses on meil vaja üles näidata solidaarsust, selles ei ole mul kahtlustki. aga me teeksime vea, kui äh, sellest saaks põhilahendus meie poliitikas sest see oleks lihtsalt lihtne motivatsioon isegi suuremate rändevoogude tarbeks, justkui julgustus võimalikele uutele migrantidele ja seetõttu peame olema väga teadlikud, eriti mis puudutab kommunikatsiooni välismaailmaga. härra Kamal ja härra Verhofstadt viitasid statistikale ebaseadusliku rände osas, lähtudes äh, Vahemere marsruudist. mina olen väga ettevaatlik statistika kasutamisega. mul on selleks teatud põhjused. aga loomulikult peab neid kaaluma kõigepealt, mis puudutab Balkani rändeteed, siis vastab tõele, et sada viiskümmend tuhat ebaseaduslikku põgenikku on Euroopasse saabunud selle aasta algusest alates. aga arvud vähenevad iga kuuga seitsmekümnest tuhandest jaanuaris viiekümne tuhandeni veebruaris kolmekümne tuhandeni märtsis ja circa tuhandeni aprillis. kujutagem ette, kui jaanuaris keset äh, talve oli seitsekümmend tuhat põgenikku, kes saabus, kui paljud neist oleksid saabunud aprillis, juhul kui me ei oleks äh, reageerinud? teiseks loomulikult vastab tõele, et selle aasta algusest peale kakskümmend tuhat ebaseaduslikku põgenikku on Euroopasse tulnud Kesk-Vahemere rändeteed pidi. ja need näitajad suurenevad. aga nende hulgas ei ole süürlasi. seal on Aafrika riikide nagu Nigeeria, Somaalia, Kambja Guinea Vabariigi ja Elevandiluu ranniku kodanikke. mida see tegelikult tähendab, kui me ei oleks Lääne-Balkani äh, rändeteed sulgenud, oleks meil äh, olnud kolm kuni viis korda rohkem põgenikke. Need, kes Aafrikast äh, läbi Liibüa saabuvad, lisaks sellele ka need, kes hetkel on peatatud Äh, piiril või kes ei ole piiri ületanud. paljud on täna öelnud, et meie prioriteediks peaks olema Euroopa rannikuvalve äh, loomine. mina toetan seda, isegi kui see amet ei saa hakata veel sel aastal tegutsema. ilmselgelt on see võimatu. aga me peame endalt küsima, mis on see, mida Euroopa rannikuvalve peaks tegema kas peaks inimesed läbi laskma või nad kinni pidama, neid kontrollima? vastus on ilmselge minule, et nad peaksid neid kinni pidama ja neid kontrollima. see tähendab, nad peaksid tegema sedasama vastuolulist tegevust, mida me praegugi oleme kasutanud. kõigepealt riiklikud piirivalveasutused peavad tagama kontrolli Euroopa rannikuvalve peaks tagama neid, kes äh, vajavad abi, aga mitte neid asendama, aitäh. suur tänu, president Tusk. aitäh, kolleegid, see arutelu on nüüdseks lõppenud ja nüüd teavitaksin, et enne kui me läheme piduliku istungu juurde Portugali Vabariigi presidendiga, härra Verhofstadt, vabandust ma üritan siin praegu avaldust teha. kas ma võin jätkata, palun? ma tahaksin teid informeerida, et enne pidulikku istungit Portugali Vabariigi presidendiga äh, kinnitavad äh, kolm institutsiooni esindajat